sisulisi asju, arutame vähe, alustame vähese hilinemisega, aga järgmised istungid alustame alati täpselt. Läheme päevakorra juurde. see on päevakorrapunkt, mis käsitleb päevakorra vastuvõtmist, kas kellelgi on märkusi? ei ole. seega on päevakord heaks kiidetud ja punkt kahe all on mul siis nüüd need juhataja teadaanded, kõigepealt puudutab see tõlget, meil on tagatud tõlge kahekümne kolmest keelest ja kahekümne kolmesse keelde Te,, tahaksin teile öelda, et äh, lähtudes parlamendi mitmekeelsuse põhimõttest püüame me alati öö, tagada enda komisjonile maksimaalse arvu tõlkekeeli. aga see on seotud ka sellega, et alati ei ole see muidugi ka võimalik, sest alati ei ole nii palju tõlke käsutuses. vahel on võib-olla ehk vajalik ka pidada maha sellise, pidada maha koosolekuid ruumides, kus lihtsalt ei ole nii palju tõlkekabiine. Te teate, et me peame kulusid kokku hoidma ja seepärast ma tahaksin kõiki meie komisjoni liikmeid paluda. kui te ei saa tulla istungile, siis palun teatage sellest õigeaegselt sekretäriaadile selleks, et äh, sel juhul me saa-, järsku vajadusel või tekib meil võimalus mõnest keelest tõlkimisest loobuda. siis on meil vaja väiksemaarvulist tõlkide meeskonda ja see aitab meil kulusid kokku hoida. Äh, teine küsimus puudutab meie istungite veebiülekandeid. me jätkame senist praktikat et meie komisjoni istungid kantakse alati veebi teel üle. meie komisjon on juhtkomisjon äh, paberkandjatele väljatrükkimise vältimises. kui on komisjoni liikmeid kes ei soovi paberdokumenti, vaid kellele piisab äh, elektroonilisest versioonist. ja see on ju meie komisjoni kodulehelt ju ka eest leida, siis me tahaksime teid paluda, et need kolleegid, kes paberdokument, paberkandjatel dokumente ei soovi, see samuti sekretäriaadile teada anda. veel üks äh, teade puudutab tervit-, meie komisjoni tervituspaketti. see on teie laual erinevates töökeeltes. loomulikult saab kõik, saavad kõik selle paketi oma emakeeles, see pakett on laiali jagatud ja seal on ka sissejuhatus Envi töösse. selles paketis on ka terve rida kasulikku teavet Euroopa Parlamendi, aga ka nende tegevuste kohta, mida meie oma kaheksandal ametiajal äh, hakkame tegema. ka meie komisjoni kodulehelt on võimalik leida selle äh, teabepaketi e-versioon. midagi rõõmustavat on mul ka teatada nii nagu tavaliselt on meil ka täna enne õhtupoolse istungi algust, viisteist minutit enne selle algust, eh, võimalus teha eh, meie Envi komisjoni grupi pilt. tahaksin kõiki paluda, et nad tuleksid sellele pildile kell neliteist nelikümmend viis. siis me saame teha selle pildi mida me saame kasutada erinevatel puhkudel. selle pildistamine toimub selles samas saalis, siin, kus on ka istung. meie järgmine e, istung toimub e, kolmandal septembril hommiku ja õhtupoolikul, neljandal septembril Äh, istung on praegu tegelikult maha võetud, et neljandal septembril me siis istungit ei toimuks. nii, ja nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti äh, juurde, see puudutab juhataja teadaandeid koordinaatorite soovituste kohta. neljateistkümnendal juulil Äh, toimus koordinaatorite istung Strasbourgis. vastavad äh, dokumendid olete te kõik ka juba kätte saanud. Äh, mingeid märkusi nende dokumentide kohta koordinaatorid pole esitanud ja seega on nad vastu võetud. Need dokumendid te leiate ENVI komisjoni kodulehelt järgmine päevakorrapunkt. on päevakorrapunkt number neli Euroopa Liidu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve. kõik head, kuid eeskätt Euroopa Komisjon varem ma olin tegev eelarvekomisjonis, olin seal pearaportöör ja sellepärast palusid kolleegid äh, mul koostada ka äh, Envi komisjoni arvamus äh, üldeelarve kohta. Te saite need dokumendid elektrooniliselt, kahjuks on need siiski ainult inglisekeelsed, kuivõrd meil olid lihtsalt väga kits-, lühikesed tähtajad ja me ei jõudnud, aga ma tahaksin arvamuse projekti kohta öelda järgmist selle me koostasime siis eh, eelarvekomisjoni jaoks. kõigepealt ma rõhutasin, millised on meie eh, kulu- ja maksekohustused järgmisel eelarveaastal. kohustused on kõrgemad kui eh, maksekohustused see viis selleni, et aastast aastasse on kasvanud äh, nende summade äh, maht, äh, mis kujutavad endast täitmata kulukohustusi eelarves me viita-, eelarve kohta koostatud arvamus viitasime ka sellele, millised eelarveread on olulised meie komisjoni ees seisvate ülesannete täitmiseks. just mõningate programmide puhul on tõsine oht et äh, osad maksed jäävad väga madalaks ja eelarve kohta koostatud arvamuse punktis seitse on öeldud näiteks live programmi kohta, et võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga on tegemist kahekümne kolme koma kolme miljonise euro tõusuga, mis saab ära kasutatud võitluseks kliimamuudatustega. see on tõesti kasv see on oluline kliimamuutusi silmas pidades ja see on oluline, et me tõesti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal need summad saaksime ära kasutaksime, kuid näib, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastaks ei ole piisavalt eh, maksevahendeid selleks, et tulla toime nende ülesannetega, mis meie ees kahe tuhande viieteistkümnendal aastal seisavad. kui neid vajadusi ei arvestata, siis meil saab olema kaks tuhat viieteistkümnendal aastal mm, probleeme maksetega. kutsusime komisjoni ja nõukogu üle selleks, et näha eelarves ette piisav kogus maksevahendeid on oluline, et keskkonnakaitselised programmid saaksid normaalselt ellu viidud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Äh, ja et midagi ei tohi olla tõkendatud seetõttu, et maksete äh, mahtu alandatakse. Äh, teised teemad, mida puudutab arvamus, on erinevad ametid. nagu te teate, et on olemas programm, mis on suunatud sellele, et viie aasta jooksul tuleb kõikides ametites äh, vähendada töötajaid viie protsendi võrra. mõningate ametite jaoks on see üsna keerukas ülesanne, eeskätt nende agentuuride jaoks kes eh, on sunnitud töötama välisteenistustega. see tähendab seda, et terve rida nende ametite võimalusi eh, makseid sooritada tuleb nende laekumiste arvelt, eh, mida maksavad neile ettevõtted. seepärast Äh, neid asjaolusid arvestades viitame ka oma arvamuses nendele kriitilistele momentidele, äh, äh, mis võivad tekkida, kui ametitele eraldavaid vahendeid kärbitakse. samuti viitasime ka sellele, et terve rida katseprojekte on meie Envi seisukohalt väga olulised, tegemist on katseprojektid, mis võivad olla tulevaste seadusandlike aktide aluseks ja sellepärast on tõsiselt vaja Envi, Envi jaoks oluliste katseprojekte adekvaatselt rahastada, muuhulgas ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. see oli siis lühidalt minu poolt koostatud arvamuse kohta nüüd ma tahaksin kohe anda sõna Euroopa Komisjonile. meil on ju komisjonist mitmeid esinejaid, kõigepealt Francois Casana ja kes on Keskkonnakaitse peadirektoraadist. suur tänu, härra esimees, paari mõnega ma räägiksin keskkonnaeelarvest üldiselt, kuivõrd äh, uus komisjoni koosolek, koosseis on koos. Äh, eelarve maht, maht on äh, nelisada üheksakümmend miljonit, siis nõks alla viiesaja miljoni aastaks kaks tuhat viisteist aastaks kaks tuhat viisteist siis täpsemalt nelisada kolmkümmend kaheksa miljonit ja tundub võib-olla tõesti teile, et äh, meie makseeraldiste osa on suhteliselt väike, aga see on tegelikult ainult jäämäe tipp, sellepärast et väga palju vahendeid on ette nähtud ka teistest poliitikate valdkondadest äh, kliima soojenemise alas, näiteks äh, ühtse põllumajanduspoliitika, teadusuuringute poliitika ja meie välissuhtluse eelarve, sealt samuti tulevad meie valdkonda vahendeid ja üldiselt umbes viisteist protsenti ähm, ühenduse eelarvest on nii-öelda roheline eelarve ja meil on olnud umbes kaks aastat paigas äh, jälgitavuse süsteem, kus me siis jälgime seda, kuidas kasutatakse eelarvevahendeid äh, keskkonnaeesmärkide kaitsmiseks, äh, kliima soojenemise vastaseks võitluseks ja siis bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks Life programm võtab lõviosa meie eelarvest, kaheksakümmend kuni kaheksakümmend viis protsenti äh, väga paljud rahvuslased organisatsioonid äh, osalevad äh, samuti selles programmis, lisaks sellele ametite ja agentuuride tegevus läbi pilootprojektide ja ettevalmistavate programmide. kaks tuhat viis aasta eelarve komisjoni ettepanek järgib mitmeaastast finantsraamistikku, neid suuniseid, mis võet-, mis on vastu võetud ka agentuuride kulude osas äh, Kopenhaagenis äh, äh, paiknev Keskkonnaamet peab maadlema konkreetsete piirangutega, mis on ähm, taolistel agentuuridel, kuigi see on kasvav agentuur teatud muresid me tunneme, nii nagu härra esimees ütles, makseeraldiste osas, nimelt me ei ole veendunud, et alates oktoobrist äh, meil ei teki väga suuri raskusi maksetega ja äh, praegused ähm, äh, ennustused nii näitavad, et meil tekivad väga suured raskused nüüd järgmine punkt, mis on oluline kahe tuhande viienda aasta, viieteistkümnenda aasta osas, on äh, nimelt äh, Helsingi keemiliste äh, toodete agentuuriga seoses biotsiidide probleem tekib meil kohe. nimelt see on siis amet, kus ettevõtted oma tooteid registreerivad. Nende tegevus on olnud äh, väiksem, kui äh, me oleksime arvanud. kahe tuhande viienda aasta prognoosid näitavad seda, et äh, probleemist hakkab kujunema süsteemne, me nimelt oleme kogu aeg maksetega maas toetusmaksete puhul, nii et me peame leidma sellele probleemile mingisuguse püsiva lahenduse. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta puhul on oluline ka see, et äh, tegemist on teise aastaga uuest eelarveperioodist, aga tegelikult on tegemist esimese nii-öelda operatiivaastaga. väga suur osa live programmist äh, sellel aastal läheb üle täitevametile äh, nimelt siis väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ametile ja teiseks äh, esimest korda investeeritakse ühenduse vahendeid äh, Euroopa Investeerimispanga poolt juhitud instrumentidesse, olgu siis tegemist tegevustega, mis äh, kaitsevad äh, bioloogilist mitmekesisust või siis kliima soojenemise vastast võitlust. annaksin võib-olla sõna üle kolleeg De Klerkile, kes räägib täpsemalt siis eelarvest suur tänu! mis nüüd puudutab tarbijakaitset, äh, ka osa teie komisjoni tööst, äh, see on siis rahvatervis ja looma ja taimetervisega seonduvad küsimused. Äh, umbes nelisada seitsekümmend viis e, miljon-, tuhat e, miljonit eurot on makseeraldistena ette nähtud looma- ja taimetervishoiul on meil siis üks amet, rahvatervise puhul kolm ametit, EFSA-t, EMSA ja EMA mis nüüd puudutab äh, kulukohustusi, siis need äh, vastavad täpselt äh, sellele, mis on ette kirjutatud, kokku lepitud mitmeaastases finantsraamistikus rahvatervise osas. mis nüüd puudutab kolme regulatiivametit, seal ette nähtud vahendid vastavad nendele vahenditele, mis on ette nähtud juulis kaks tuhat kolmteist komisjonis vastu võetud dokumendile nüüd äh, makseeraldised, äh, siin on meil samasugune olukord natukene nagu äh, kliima peadirektoraadi kolleegil, nimelt vahendid on väga piiratud ja piiratud siis mitmeaastases finantsraamistiku lagedega ja tõesti, meil võib tekkida maksetega probleeme, aga kõik sõltub muidugi sellest, kuidas ajastatakse täpselt eelarve täitmine võetud kohustused on natukene erinevad valdkonniti ja tuleb tõesti hakata siis kaaluma seda eh, juba täitmise faasi, faasis, kuidas seda asja juhtida. Eh, nüüd eh, personali küsimused. nagu te teate, komisjon tõesti otsustas rakendada siin kärpemeetodit, üks protsent regulatiivametite personalist tuleb kärpida aga me näeme siin ka ametite va- äh,, äh vahel personali jagamist, äh, nii et need kärped on tabanud kolme ametit, EFSA-t äh, ja EMA-t, aitäh. suur tänu. aitäh, oli mitmeid sõnasoovijaid suur tänu ja suur tänu selle ülevaate eest. ma tahtsin paari sõnaga äh, kommenteerida seda, mida ütles komisjon ja mida ütlesite teie, et makseeraldiste ja maksekohustuste vaheline lõhe minu meelest on väga oluline, et äh, komisjon peaks natukene fokusseeritumalt tegutsema, et seda lõhet vähendada ja nüüd agentuuride osas ma olen täiesti nõus sellega, et äh, VKE-de täitevametile on nüüd antud suurem roll, sellepärast et see hoogustab ettevõtlust ja innovatsiooni, mida meil on hädasti vaja selleks, et keskkonna probleemidega maadelda ja samaks selleks, et tagada see, et meie ettevõtted jäävad roheliste tehnoloogiate osas maailmas juhtivaks. tervitan ka Euroopa Investeerimispanga äh, suurenenud rolli, see aitab meil investeerida novaatorlikesse toodetesse, näiteks nagu kapitali investeerimisprogrammid ja nüüd eh, Sanko peadirektoraat, mul on väga hea meel, et komisjon on ka esindatud teie tasandil. ma tunnen nimelt eh, väga suurt muret eh, nakkavate loomahaigust, nakkuvate loomahaiguste pärast näiteks seagripi puhangu puhul. meil on praegu reservis ainult nelisada miljonit eurot äh, selliste katastroofide jaoks ja see tekitab mulle tõsist muret. nii palju siis minu poolt, suur tänu. aitäh, hea kolleeg Jootu, palun. suur aitäh, ka mina olen raportöör, me oleme siin ka ettevalmistusi juba teinud ja nüüd me kuulsime nii mõnda ka ametite kohta, saime teada, et ametite puhul on seis selline, et me muudkui anname neile täiendavaid ülesandeid, aga tegelikult ei suuda äh, neid rahastada, sörgime pidevalt selle ajagraafiku sabas ja samas me puutume kokku sellega, et nende personali vähendatakse, me oleme seda äh, Envis korduvalt arutanud, muuhulgas ka siis, kui raportööriks oli Juta Haug. ma tõepoolest tahaksin äh, teid paluda, et võtke nüüd asja väga tõsiselt, meil on väga head suhted agentuuride ja ametitega ja äh, tegelikult me ei saa esitada lakkamatuid nõudeid, kui me ei arvesta tegelikkusega ja me ei tohi seda personali niimoodi vähendada, me peaksime tegutsema tundlikult ja me peame kuulama ära agentuuride ja ametite mured, sest need on üldjuhul põhjendatud, ükskõik kas me räägime EMA-st, EKA-st, eh, andke andeks seda enam, et kuna nemad, nendele laekuvad ka eh, lubades saadavad tasud, siis tuleb seda ka arvestada ja me peame arvestama seda, et neil on vaja rahalisi vahendeid ja me peame Äh, tagama nende ametite soliidse rahastamise. aitäh. ja nüüd kolleeg Germani, palun. suur tänu, härra esimees, lubage ka mul äh, teile tunnustust avaldada esimese raporti puhul äh, siis Keskkonnakomisjonis seekord. mul on teile kaks küsimust eelarvega seotud ja ma paluksin, et komisjon omalt poolt ka panustaks. kõigepealt, mis puudutab elurikkust Äh, teie enda teatise põhjal on komisjon äh, prognoosinud, et meil läheb vaja umbes viis koma kaheksa miljardit eurot aastas selleks, et äh, saavutada endale tea-, endale seatud eesmärgid elurikkuse strateegias. ma olen esitanud mõned kirjalikud küsimused, tegin seda vahetult enne valimispausi ja vastused olid suhteliselt jahmatavad mina ei küsinud mitte midagi e-, Euroopa eelarve kohta, sest sellega on kõik selge ja see on läbipaistev, ma küsisin konkreetselt äh, liikmesriikide tasandil eelarvete kohta e-, elurikkuse jaoks ja pilt on selge. Euroopa Komisjonil pole õrna aimugi sellest, millised on eelarved liikmesriikides äh, selles valdkonnas ja minu küsimus komisjonile on, mis on siis nüüd järgmine samm? kuidas äh, me saavutame elurikkuse strateegia eesmärgid sellises olukorras? sellepärast, et kolm koma neli kuus äh, miljardit eurot LIFE projektist seitsmeks aastaks, äh, sellest ei piisa ühe aasta vajaduste katmiseks Euroopas. ja selge on see, et me ei kavatse liikmesriikidelt seda pädevust või kohustusi elurikkuse tagamiseks üle võtta nii et äh, mida komisjon kavatseb äh, teha selleks, et liikmesriigid oleksid läbipaistvamad oma eelarvete osas? ja minu küsimus number kaks äh, puudutab põllumajanduskeskkonda. ALDE fraktsiooniga esitasime eelmisel aastal muudatusettepaneku, et selleks, et väga suur osa summadest ähm, põllumajanduskeskkonna eelarvest läheks reservi Eh, varem oli see umbes kaks koma viis miljardit eurot eh, selle eelarve, selle valdkonna eelarve, me ei tea, kui kõrge see on praegu, see ei ole ilmselt eh, palju vähem kui see kaks koma viis miljardit, kui te nüüd võrdlete Life'i seitsmeaastast eelarvet, siis te näete, et erinevused on siin väga suured. kuid Euroopa Kontrollikoja kohaselt on äh, need keskkonnatulud, mis sellelt kahe koma viielt miljardilt tõusevad, äh, suhteliselt teadmata, võib-olla et need tulud on suhteliselt väiksed. eelmisel aastal ma tahtsin eelarvekomisjonis äh, põllumajanduse, põllumajanduskeskkonna eelarvest kümme protsendi panna reservi ja et see reserv avaneks alles siis, kui näidatakse selgelt liikmesriikide või Euroopa Komisjoni poolt, et sellest rahast ka mingisugune keskkonnakasu tõusetub nii et minu küsimus nüüd, millised on arengud võrreldes eelmise aastaga? ma arvan, et me ei peaks nii palju raha kulutama nii vähetähtsa asja jaoks öö, oma eelarvest, aitäh. proua Kirling, palun. Let me also suur tänu ja ma tahaksin samuti teile tunnustust avaldada, et raporti nii kiiresti kokku saite. Äh, samas muidugi meil pole nüüd sellega seoses olnud eriti aega asjasse süüvida, aga minu fraktsiooni poolt ka mõned märkused. kõigepealt ma arvan, et me peaksime kusagil viitama ka sellele, et liikmesriigid ja liikmesriikide valitsused on äh, väga suure surve all, nad peavad kärpima sealt, kust võimalik ja peavad oma eelarvet kontrolli alla saama ja üsna tihti seda just nimelt Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu ettekirjutuste kohaselt. ja seda tuleb äh, ka tunnustada siin, sellepärast et äh, oleks hullumeelne öelda, et äh, keskkonnaeelarve jääks sellest kuidagi puutumata, sest et selge on see, et ka keskkonna osa eelarvest on on osa, nii nagu kõik teisedki eelarvest, kus vaadatakse kärpepilkudega seda ja seda kõike arvestades tahaksin ma seda, et me oma keelekasutuses oleksime natukene kindlameelsemad ja peaksime vähem kaitsma oma vahendeid, sest seda tahavad teha kõik komisjonid. me peaksime siiski ütlema, et me peame endale seadma prioriteedid, aga tunnistama ka seda, et on asju, valdkondi, mis on vähem prioriteetsemad ja et sealt oleks võimalik kokku hoida prioriteetide eel, prioriteetide jaoks ja kui me üldse seadusandlusega tegeleme siin komisjonis, siis üsna tihti öeldakse, et nad on eelarve suhtes äh, äh, neutraalsed, et need eelarved ei mõjuta, aga siis paari aastapäevast, kui me hakkame vaatama neid eelarveid, näeme me seda, et näiteks meie agentuurid ei suuda nende vahenditega, mis on esialgu ette nähtud, kuidagi toime tulla, nii et me peaksime olema ka selles suhtes natukene võib-olla jäigemad ja vaatama seda, et miks esialgu eelarveneutraalne ettepanek on nüüd kulu, kujunenud äh, kulukamaks ja et kas äkki äh, agentuurid ja ametid teevad asju, mida nad ei peaks tegema. ja äh, kui me, nii nagu härra Kroote ütles, neile pidevalt äh, tööd juurde anname, siis peame mõtlema sellele, et kuidas ikkagi nende töökoorem saada tasakaalu ja mõned ülesanded võib-olla ära võtma. ametite puhul on minu meelest võimalik lisakokkuhoidu tagada, räägitakse ainult sellest viieprotsendilisest personali kokkuhoiust, aga ka nende kommunikatsiooni ja näiteks ka äh, Eh, missioonieelarvet võiks üle vaadata. nii et kõike seda arvestades kavatseme esitada mõned ettepanekud, aga suur tänu siis teie arvamuse esitamise eest. aitäh ja nüüd härra Lainen, palun. aitäh, härra esimees. Euroopa Liit on võtnud endale mitmesuguseid rahvusvahelisi kohustusi üleilmse kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja äh, Äh, neid kohustusi on vaja ju ka täita, võib-olla komisjon peaks siiski seis, väljendama oma seisukohta selles suhtes, kuidas neid kohustusi täita kavatsetakse. aitäh ja nüüd proua Krosslet, suur tänu härra esimees, ma tuleksin ametite ja agentuuride juurde ja räägiksin ühest agentuurist, äh, mida ma tunnen paremini kui teisi, Londonis asuv Ravimiamet. Äh, aastaid oleme me neile järjest rohkem ja rohkem ülesandeid kuhjanud, üsna paljudest nendest ülesandedest on rasked ja mahukad Äh, ma ei arva, et äh, selle ameti puhul äh, oleks võimalik mõned nendest ülesannetest neilt ära võtta, me räägime siin ju ravimite turu kontrollimisest, me räägime turule laskmise tingimustest ja me teame seda, et on terve rida ravimeid, sealhulgas uued ravimid, mis peavad kohustuslikult läbima turule pääsuks autoriseerimisprotsessi läbi selle Euroopa Ameti mina loodaksin, iga aasta peame me võitlema nende eelarve eest, pidame kogu aeg näitama seda, et eh, eelarve peab nendel olema siiski piisav nende ülesannete täitmiseks, peame pidevalt vaatama, et neil see eelarvega kokku tuleks ja see ja samas me kogu aeg koormame ja koormame neid ülesannetega ja, ja nõuame kõigele lisaks sellele, et nad selle suurema töökoormaga saaksid hakkama kiiremini. jah, võib-olla on ameteid ja agentuure, kus on võimalik äh, nende töökoormat kergendada, aga Ravimiameti puhul kindlasti mitte. me peame tõesti äh, tagama selle, et selle ameti eelarve oleks piisav selleks, et kõikide Euroopa kodanike jaoks oleks parem tervis võimalik ja peame tagama kõik ohutusnõuded kõikide ravimite puhul, mis Euroopa turul ringlevad, aitäh. aitäh. härra Eckhout, palun. tänan esimesele arvamusele, mul on lihtne küsimus, varem kui Juta Haug äh, sai alati tunnustuses, siis ta äh, alati taastas äh, eelarveprojekti Äh, oli palju muudatusettepanekuid erinevate eelarveridade kohta, et taastada see projekt. minu küsimus on, kas teie kavatsete seda teha või te ootate, et seda teevad liikmed? tänan. no essendoci altri interventi adesso intanto keegi rohkem sõna ei soovi, nii siis äh, mõningad vastused tahaksin anda ise ja siis paluksin komisjonil äh, mind täiendada. on ju täiesti selge et nii, kuidas me oleme alati toiminud, see tähendab, et eelarveprojekt näeb ette nii kulu kui ka maksekohustusi. nõukogu võtab ette maksekohustuste kärpeid tavaliselt, ta viib läbi ka lineaarseid kärpeid mitte aga alati arvestades konkreetsete programmide eripära. on ju selge, et kärpida püütakse, kuid praegu see, mida komisjon meile siin ette paneb, need on tasakaalustatud seisukohad, arvestatakse programme ja nende eripära ma esitan kõik teie muudatusettepanekud, ma võtan nad arvesse selleks, et äh, suuta tulla välja omapoolsete ettepanekute, kui me räägime äh, siis äh, kokkuleppest komisjoniga, siis oleks vaja ka kokku leppida muidugi nõukoguga ja kui mitte, siis lepitusmenetluse käigus. kuidas näeb asja komisjon, selleks ma annaksin sõna komisjoni esindajale, palun Oui, merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees, ma vastan äh, neile kahele küsimusele, mis esitati elurikkuse kohta nüüd, mis puudutab elurikkust ja neid äh, sellest jääme alumisest osast, millest ma hetk tagasi rääkisin, kõigepealt äh, komisjon näitab eeskuju, nagu ma ütlesin, meil on kaks aastat olnud siis eh, see nende kulude jälgitavuse süsteem paigas. nüüd, eh, mis puudutab liikmesriikide eelarvet, ainus, mida komisjon eh, saab teha ja seda muuseas vastavalt sellele, mida Kontrollikoda oma aruandes elurikkuse kohta ka ütles, on see, et me tahame nõuda liikmesriikidelt kulutuste kohta aruannet ja välja pakkuda metodoloogiat, mis annaks äh, võimaluse tagada ka sidusus nende ülevaadete puhul. ma ei tea, mida komisjon veel saaks teha liikmesriikide suhtes. nüüd äh, põllumajanduskeskkonna meetmed, äh, me tervitame äh, hiljutist aruannet eelarvekulude osas, me näeme seal seda, et me liigume järjest rohkem ja rohkem äh, tulemusel äh, põhinevate meetmete osas, mitte ainult kontrollimeetmetelt, äh, vaid läheme siis tõesti tulemuslikkusele üle. järjest rohkem me näeme me eriaruandeid vastu võetud meetmete tulemuslikkuse osas, millised on nende mõjud elurikkusele, millised, kuidas nad panustavad ühtsesse põllumajanduspoliitikasse, meie veemajanduspoliitikasse ja kliima soojenemisesse. sellest vaatevinklist äh, me ei ole alati nõus äh, Kontrollikojaga sugugi, äh, meil on siin erinevad meetodid, mida me kasutame, aga me siiski lähtume nendest soovitustest, mida nad on teinud ja Kontrollikoja soovitustest me üldiselt peame kinni ja neid ju tutvustatakse ka teie komisjoni ja parlamendi ees nüüd äh, siis äh, kliimaeesmärkide rahastamine, selles osas annaksin kliima peadirektoraadi kolleegile võib-olla sõna. Um, in... tänan esimeses, kui me räägime äh, rahvusvahelistest kliimaalastest kokkulepetest ja meie iga-aastased äh, Äh, maksete eest, meil on viis sellist kohustust, me, me magame, maksame ÜRO äh, kliimamuutuste mm, konventsiooni, siis on Kyoto protokoll ja me maksame ka registreerimistasu, Viini konventsioon ja Montreali protokoll osoonikihi kaitseks, kokku kaheksasada viiskümmend tuhat äh, igal aastal me oleme juba maksnud selle ära kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ees, seega see on makstud ja me oleme kindlad, et me suudame seda maksta ka järgmisel aastal, kui eh, eelarve säilitatakse meie poolt välja pakutud tasemel. tänan, esimees. Reigo. ja küsimus seagripi kohta. praegune finantsraamistik avaldati kahekümne seitsmendal juunil käesoleval aastal ja jõustus kolmekümnendal juunil ja tegemist on dokumendiga, kus on kirjas need eeskirjad, eh, nii kulutused, mis on seotud loomataudide likvideerimisega ja liikmesriikide kohustus on nüüd õigeaegselt oma programmid käitada, see on iga-aastane süsteem ja rahastamine on mõeldud ka eh, vähem tuntud eh, haiguste tõrjeks E aitäh, tänan kõiki sõnavõttude eest ja nüüd ma tahaksin teile meenutada järgmist. nagu te teate, et eelarve menetlemine on ajalises mõttes palju kompaktsem kui varasematel kordadel, seepärast meil on, kehtivad väga karmid tähtajad muudatusettepanekud tuleb esitada kahekümne neljandal juulil, see tähendab homme kella neljaks pärastlõunal. muudatusettepanekud tuleb sõnastada inglise keeles. hääletus nende osas toimub kolmanda septembri komisjoni koosolekul. ainus, mida saab, peaksin veel lisama, on see, et kõik ettevalmistavate meetmete ja katseprojektide rahastamise muudatusettepanek tuleb, tuleb esitada homme, kahekümne neljandal juulil kella neljaks pärastlõunalt kõige hiljemalt ja nüüd me saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. Need puudutavad ettevalmistusi kahe tuhande neljateistkümne aasta septembris toimuvaks ÜRO kliimatippkohtumiseks. nagu te teate, toimub, on kahekümne kolmandal septembril ÜRO peasekretäril Ban Ki-moonil kavas läbi viia ÜRO kliimatippkohtumine. ta kutsus selle tippkohtumise kokku selleks, et mobiliseerida eh, poliitilist pühendumust äh, kliimamuutuste vastu võitlemisel selleks, et valmistada muuhulgas ette eh, Pariisi kliimatippkohtumist. Eh, see kõik eh, peab kaasama vabaühendusi ja kõiki asjaomaseid isikuid välja töötama mm, meetmeid selleks, et astuda kliim-, inimtekkelise kliimamuutuste vastu. loomulikult tegeleb nende küsimustega ka Euroopa Komisjoni eh, vastav peadirektoraat. loomulikult eh, tegeletakse selles peadirektoraadiks selleks tippkohtumiseks ettevalmistamisega ja sellepärast annaksin eh, sõna eh, selle peadirektoraadi peadirektorile. tänan, esimees, mul on tõeline hea meel äh, olla täna uues ENVI komisjoni istungil teie juhtimisel, tegemist on olulise komisjoniga, see on varem olnud väga mõjukas ja me ootame koostööd teiega äh, ka uuel ametiajal lubage keskenduda paarile-kolmele äh, punktile. Bankimooni poolt kokku kutsutava tippkohtumisele kõige olulimene on kuidas asetub Bankimooni poolt kokku kutsutav tippkohtumine äh, rahvusvahelise kliimamuutuste üritustesse. see saab olema maailma juhtide esimene kohtumine pärast Kopenhaagenit tippkohtumist eesmärgiga äh, ette valmistada uus kliimamuutuste kokkulepe, mis loodetavasti sõlmitakse Pariisis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembris. ja mis toimub siis Ban Ki-mooni poolt kokku kutsutavast tippkohtumisel on oluline selle rahvusvahelise kokkuleppe ettevalmistamise mõttes ma tahaksin paari sõnaga kirjeldada nüüd, kuhu oleme meie jõudnud selle rahvusvahelise kliimakokkuleppe ettevalmistamisel. Te teate, et teadlased on, on ju IPCC raportis kahe tuhande kolmeteist aastal oma ühise arvamuse avaldanud ja öelnud, et kasv, kasvuhoonegaaside heitmete kontrollita mõju Äh, sajandi lõpuks toob kaasa keskmise maailma temperatuuri tõuse äh, kahe koma kuue äh, kraadi võrra rohkem kui praegu. me peame seda vältima, ennetama ja me vajame ülemaailmset kliimakokkulepet, et piirata temperatuuri tõusu alla kahe kraadi äh, maksimaalselt nii, nagu oli juba kokku lepitud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonis. ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal lepiti kokku, et valmistatakse ette kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks uus kliimaalane kokkulepe, et piirata temperatuuri tõusu kahe kraadiga Celsiuse järgi meie jaoks kriitilise tähtsusega ja ka paljude teiste riikide jaoks äh, on oluline, et esimest korda äh, Äh, see kokkulepe kohaldub kõikidele osapooltele ja mitte ainult lisa üks osapooltele, sest lisa üks äh, määratlus pärineb aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kaks. edu tagamiseks peab Euroopa Liit jätkuvalt täitma oma juhtrolli, nõudes ambitsioonikaid tulemusi ja seda eriti äh, kõikidelt olulisemalt suurematelt majandustelt. eelmisel aastal Varssavis lepiti kokku, et need suurriigid äh, esitavad oma ettepanekud äh, uue kokkuleppe kohta äh, märtsiks kaks tuhat viisteist, mis võimaldab kaheksa-üheksa kuu jooksul läbi viia hinnangud enne, kui jõutakse lõppkokkuleppeni Pariisis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembris. Euroopa Liit peab kinni kehtestatud tähtajast ja meie riigipead ja valitsusjuhid arutavad seda praegu ja loodetavasti jõuavad järeldusteni käesoleva aasta oktoobris. Äh, häid uudiseid on ka USA-st, äh, kus nüüd on juba vastu võetud õigusaktid äh, jõujaamade kohta ja julgustavaid uudiseid on ka Hiinas Eh, kus arvestatakse võimaliku piiktähtajaga oma heitkogustele. teised suured majandused, Jaapan, Brasiilia, Lõuna-Aafrika, Kanada, Austraalia ja teised, peavad endiselt veel kinnitama, et kahe tuhande viienda aasta esimesel kvartalis nad teevad omapoolsed ettepanekud, seega piisavalt enne Pariisi kohtumist ja seetõttu, kui me räägime Bankimooni peal kokku kutsutavat eh, tippkohtumisest, mis kujutab ennast olulist sammu järgmiste läbirääkimiste vooruel, mis toimub käesoleva aasta detsembris Liimas, kaksteist kuud enne Pariisi konverentsi. ja kuigi ÜRO peasekretäri poolt kokku kutsutav tippkohtumine ah, toimub eraldi äh, kolmepoolsetest läbirääkimistest on, saab sellel olema väga oluline mõju ja peasekretäriaat on kutsunud üles maailmajuhte osalema selle tippkohtumisel ning olema valmis tegema julgeid avaldusi oma järgmiste meetmete kohta kliimamuutuste leevendamisel. kõige tähtsam on see, et kõik suured äh, majandused tõestaksid äh, võetud äh, kohustusi ja pühendusi äh, heitkoguste vähendamiseks ja et vaesemad riigid saaksid kinnituse selle, et neile antakse kohandamistoetust. Euroopa Liitu esindab meie president Barroso ja paljude Euroopa Liidu liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid, volinik Hedegaard osaleb ja mitmed keskkonnaministrid samuti sõidavad New Yorki meile teadaolevalt rohkem kui sada riigipead ja valitsusjuhti äh, sõidab sinna, sealhulgas ka Hiinast, Indiast, Brasiiliast, Mehhikost. Nad kõik on juba kinnitanud oma osavõttu ja tundub tõenäoline, et osaleb ka president Obama. seega ka Euroopa Liit peab olema võrdselt esindatud, meie riigi peade ja valitsusjuhtide tasemel, et ähm, saata signaal meie kindlameelsuses kliimamuutuste vastu võitlemisel. mida siis äh, tahab ÜRO selle tippkohtumisega saavutada? kõige olulisem ilmselt on see, et maailmajuhid peavad veel kord üle kinnitama võetud kohustusi äh, kokkuleppe saavutamiseks Pariisis et see oleks kokkulepe, mis suudab meid hoida alla kahekraadise temperatuuri tõusu eesmärgil. Euroopa Liit esitab oma kaks tuhat kolmekümne aasta eesmärgid esimeses kvartalis ja äh, survestab ka teisi äh, riike tegema samuti nii, nagu Varssavis kokku lepiti. Euroopa Liit samuti näitab, et meie äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võetud sihtmärgid ja mitte ainult ühenduse siseselt, vaid ka rahvusvahelisel tasemel, on sellised, mida me juba oleme asunud täitma ja ilmselt ületame ka kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud seemärgid äh, tähtajaks. me oleme juba osaliselt seda saavutanud, kuna me oleme heitkohuseid vähendanud kaheksateist ja üheksateist protsendi võrra ja, ja sihtmärk kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on kakskümmend protsenti me samuti loodame, et me suudame luua tugevad partnerlussuhted arenguriikidega üle kogu maailma, sest väga palju meie ähm, arenguvahenditest äh, kulutatakse sellistes riikides ka kliimateemadele ja äh, tippkohtumisel tuleb jõuda arusaamisele ka, kuidas rahastatakse kliimameetmeid ja kuidas äh, toetatakse kohandumist kõige vaesemates ja ohualtimates riikides. Äh, Euroopa Liit kavatseb veel kord üle kinnitada oma kohustumisi, et tagada kahe tuhande kolmandaks, kahe tuhande kolmandaks aastaks juurdepääs kõikidele taastuva energiaallikatele ja ka F HC-de vähendamise heitkogudes ja ei, et lõpetab fossiilsete kütuste subsiidiumid kahe tuhande kolmekümnes aastaks ja kinnitab üle ka meie pühendamise süsinikute äh, maksustamisele ja hindamisele. ja kui me räägime äh, detsembris käesoleval aastal Liimas toimuvast äh, COP kahekümne kohtumisest ma oletan, et sellel tippkohtumisel paljud riigijuhid viitavad sellele, mida tuleks teha Pariisis ja mitte ainult Pariisis, vaid ka läbirääkijate poolt Liimas. mis puudutab meid, siis me leiame, et on viimane aeg Liimas tutvustada kõiki selle läbirääkimiste teksti projekti aspekte, mis puudutavad kliimamuutuste leevendamist, rahastamist, läbipaistvust, ülemaailmset hindamist ja teisi aspekte, mis on olulised ühes või teises valdkonnas, nagu näiteks metsanduses. see peaks sisaldama ka otsust äh, riikide nõnda kavandatud äh, assigneeringute kohta, mida riigid kavandavad aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja mida on selleks vaja äh, täita. Liimas äh, tuleks äh, paika panna ka rahvusvahelise protsessi kord, et kaaluda ja analüüsida võimalikke assigneeringuid enne Pariisi Äh, osapooled on tunnustanud, et et ähm, ähm, kavandatavad riiklikud assigneeringud, need on uued äh, lühendid, mida kasutatakse äh, kliimaläbirääkimistel, INDC-d. Need on siis assigneeringud heitkoguste vähendamiseks peaksid moodustama olulisema elemendi läbirääkimistel, mida tuleb ette võtta selleks, et vähendada heitkoguseid, millised on leevendamismeetmed, kuid lisaks sellele tuleb arutada ka neid küsimusi, mis on seotud kohandamismehhanismidega ja rahastamisega. ja lõpuks rahastamise kohta. Riima kohtumisel äh, tuleb tõendada, et on saavutatud ka edasiminekut kliimamuutuste vastu võitlusel, sest eriti kui me räägime äh, rohelise kliimafondi äh, kapitaliseeritusest, siis see saab olema kindlasti päevakorras. lühidalt, Ban Ki-mooni poolt kokkukutsutud tippkohtumine peaks andma uut hoogu kliimaalasteks läbirääkimisteks, eriti silmas pidades kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Pariisis toimuvat kohtumist kuid oluline samm enne seda on järgmine äh, äh, läbirääkimiste voor Liimas käesoleva aasta lõpus ja keskendumine kahele nimetatud aspektile peaks tooma meid lähemale sellele üleilmsele kokkuleppele, mille raames kõik osapooled võtavad endale kohustuse heitkoguste vähendamiseks. tänan, esimees. Adesso... aitäh, härra direktor nüüd on meil terve rida kolleege, kes on sõna soovinud. alustaksin härra Liisega. aitäh, härra esimees. aitäh, härra peadirektor Juste Peeke. kõigepealt tahaksin rõhutada, et EPP seisukohalt on väga oluline, mida ka teie ütlesite, et kõik peamised emitendid sobival äh, kombel äh, saaksid selle eest ka vastutada ja vastutust kanda. see on oluline ka kirja panna. ma tahaksin härra peadirektorit paluda, et ta ütleks mõndagi arengutest USA-s ja Hiinas, seal on nii valguse kui ka varjupooled, aga ma kuulsin eile, et Hiinas äh, kehtib emissioonikauplemise süsteem ja äh, sageli on seal need CO2 heitmete äh, maksustamine kaks korda kõrgem kui äh, Euroopas. ja ma tahaksin teada ka, mida on härra peadirektoril öelda soojuselektrijaamadest õhku paisatava CO2 piirangutega USA-s. lepe ilmselt kui jääda realistlikuks, ei suuda tagada, et kõikides maailma piirkondades hakkavad päevast X alates kehtima ühed ja samad nõuded. tuleb arvestada ka CO2 leketega, on tooteid, mis suurendab, mille puhul on need heitmed suured, need, mille puhul on, aga need ka need, mille puhul on väiksemad mistõttu ma tahaksin teada, kui kaugele me oleme jõudnud Kyoto teise protokolli eh, täideviimisega. Eh, Euroopa Liit on võtnud ju endale kohustusi ja me Äh, see puudutab aastaks kakskümmend kakskümmend emissioonide kahekümne protsendilist vähendamist, ma tahaksin teada, et me tõepoolest enne Pariisi suudaksime ajakavas püsida, see on oluline Euroopa Liidu usaldusväärsuse seisukohalt. ja lõpetuseks. täna esitab Euroopa Komisjon oma teatise eh, muuhulgas energiatõhususe saavutamuses aastaks kaks tuhat kolmkümmend Eh, Euroopa Komisjon soovib energiatõhusust aastaks 2020 suurendada 20% võrra, see aga eeldab täiendavaid meetmeid. Parlament nõuab 40%. Eh, Olen nüüd nagu piisavalt eh, realist, et aru saada, et seda 40% me ei saavuta, kuid kui energiatõhususe eesmärk tõepoolest püstitakse, mida on võimalik ka äh, kulusoodsamalt saavutada mm, äh, ja kui need eesmärgid on kõrgemad äh, kui taastuvenergiate suhtes, kui rajamata jäävad, ei jää, rajamata jäävad ladustamised ja võrguvajadused, siis on olul-, ju avaneb oluline avaneb oluline võimalus vabanevaid vahendeid rakendada muudes olulistes valdkondades. me peaksime paigutama selle raha õigesti ja mitte kinkima seda energiakandjaid Gazpromilt üle, üles astes, üles ostes Gazpromile. suur aitäh! härra Lainen, palun! aitäh! härra peadirektor Jostel Peke tõi meile komplimendi ja ta äh, kiitis meie tööd kui erakordselt head kliimakaitse valdkonnas. jah, selles teil, härra peadirektor, on õigus. ma võin äh, teile samaga vastata, ka Euroopa Komisjoni pea, selle peadirektori tööd on olnud väga hea. Äh, kui jutt on olnud äh, koostööst nõukoguga, siis nõukogu on sageli meie otsuseid katsetanud muuta, näis, kuidas asjad hakkavad edenema pärast Pariisi. kuid tee Pariisi on meie jaoks teine võimalus sõlmida üleilmne kokkulepe ja see on erakordselt oluline, et eurooplased suudaksid tõesti gaasipedaalile vajutada pärast eh, eh, Kopenhaageni läbikukkumist. see kõik peaks eh, tõesti olema võimalik, sest kui me sellega toime ei tule, siis me kaotame niivõrd palju aega ja me ei suuda saavutada endale aastaks kaks tuhat viiskümmend püstitatud eesmärke aastani kaks tuhat kakskümmend on meil eh, gigatonnide lõhe. me ju teame, et me soovime ühelt poolt CO2 heidet vähendada, me teame, et Äh, me Euroopa Liit võiks siinkohal püstitada kõrgemaid eesmärke, kui me räägime meie kliimapaketist aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis me oleme juba CO2 heitmeid suutnud vähendada üheksateistkümne protsendi võrra ja ma kujutan ette, et äh, Pariisis saame me juba öelda, et me oleme teinud seni ena,, senisest lubatust enamat ja me teeme äh, seda ka tulevikus, see on võimalik kui me räägime Pariisi ettevalmistusest, siis tuleb eh, tõesti rõhutada, et eh, maailm on aastast tuhat üheksasada üheksakümmend olulisel määral muutunud, eh, CO2 heitmed on olulistes kiire arenguga riikides vähenenud, muuhulgas puudutab see Hiinat, kindlasti on oodata ka veel täiendavaid muutusi maailma kliimalepingut kohustuslike eesmärkidega meil vaevalt õnnestub alla kirjutada, nagu meie seda Kopenhaagenis lootsime. ilmselt saab see olema nationally contributed, et siis nagu liikmesriigid ja selle kohtumise osalised riigid võtavad endale eh, need kohustused või deklareerivad, et nad teevad seda ja seda, aga kas sellest kulu, kujunevad nende riikide jaoks ka kohustused, siis siinkohal küll eh, olen kahtleval seisukohal. siis, kui rääkida rahalistest vahenditest, mis peaksid liikuma rohelisse kliimafondi, siis ausalt öeldes äh, tekitab minus kerget kõhedust, et igal aastal me peaksime kandma sellesse fondi sada miljardit USA dollarit. ma leian, et äh, äh, et me tegelikult ei tea selle fondi tegevusest midagi, keegi töötavad välja mingeid kontseptsioone, aga tulemused ei ole käegakatsutavad. vähemalt ei ole meil neist midagi teada. Mm, me, me peame Äh, tegelema ka selle valdkonna muude küsimustega, muuhulgas riiklike toetuste maksmise lõpetamisega, äh, fossiilsete kütuste kaevandamise eest, siis ka äh, muude keskkonda ja õhku reostavate vahendite vähendamisega ja me peame rakendama neid meetmeid, sest muidu ei tule me endale püstitatud auahnete eesmärkide saavutamisega toime suur aitäh, härra Gebrandi, palun. suur tänu äh, härra Jostel Beckerile ka selle väga selge tutvustuse eest. ma parafraseerin, ütleb kõneleja. ma ootasin ähm, suure huviga seda Ban Ki-mooni tippkohtumist äh, New Yorgis. aga kui ma nüüd teid õigesti tsiteerin, siis peamine eesmärk äh, oli see, et ähm, maailma juhid peavad taas kinnitama oma pühendumist aastaks kaks tuhat viisteist tulemusi saavutada. tsitaadi lõpp. nii et me oleme rahul siis sellega, et kui nad taas kinnitavad seda, mille osas nad on kokku leppinud juba varem, et see oleks siis nagu selle septembrikuise kohtumise kõige parem tulemus. ega see väga julgustav ei ole ausalt öeldes. eriti julgustav ei ole ka see, on see, et äh, üle saja äh, riigijuhi on kohal üle maailma, aga mitte väga palju Euroopa juhte pole kohal. Merkel ja Cameron, nagu ma kuulsin, on juba viidanud sellele, et nemad ei kavatse New Yorki lennata sellele kohtumisele. nii et äh, ausalt öeldes suhteliselt mage pilt avaneb seal Euroopa riigijuhtide osas. komisjoni lahkuv president on siis kohal aga kohal ei ole kõige olulisemad äh, riigijuhid Euroopa Liidu liikmesriikidest. Jostel Bakerile on minu küsimus seega siis järgmine, et mida komisjon kavatseb ette võtta? kas te üritate kuidagi survestada riigijuhte Euroopast äh, osalema septembrikuisel tippkohtumisel? nüüd äh, järgmine küsimus puudutab täpsemalt Euroopa protsessi. Äh, muidugi on kahetsusväärne, et Euroopal ei ole ühtset positsiooni septembriks. mida Barroso siis maailmale seal kavatseb rääkida Euroopa seisukohtade kohta, välja arvatud selle, et me ei ole nõus äh, teineteisega ja et me oleme lasknud Poolal enda kätte haarata kogu kliimaalase arutelu viimastel aastatel. nii et minu küsimus, mis saab olema Barroso sõnum? kliima tippkohtumisel. ja järgmine küsimus. millised on Euroopa Komisjoni kavatsused järgnevatel nädalatel ja kuudel? milliseid ettepanekuid on oodata lisaks energiatõhususe ettepanekule, mis täna peaks välja tulema? ja lõpetuseks, kas on midagi uut ka kütuse kvaliteedi direktiivi kohta, härra Tebeker? suur tänu, härra Eichhout järgmisena, palun. suur tänu, härra esimees tuleb tunnistada, et ma olen äh, Herbert Anher Brandiga täiesti nõus selles osas, et äh, härra Del Becque rääkis siin New Yorgis septembrikuisest tippkohtumisest ja tundub, et see saab olema üks väga valus äh, kogemus Euroopa jaoks. sest et Barroso on välja võidelnud ainult ühe asja, energiapakett kaks tuhat kakskümmend. seda siis oma esimese valitsemise ajal, Barroso teise valitsemise all lasti see jälle käest äh, välja libiseda. nii et äh, sellises olukorras siis läheb meilt ainult Barroso kliimast rääkima ja üsna tühjad pihud on tal seal. ja ilmselt Barroso jaoks, äh, nagu öeldud, valus kogemus. härra Delbecq, mis väga kurb äh, on tõesti see, mida te ütlete, et äh, kõige parem eesmärk on see, kui taaskinnitatakse seda, mida on kinnitatud ja taaskinnitatud ikka ja jälle. mida siis Euroopa seal kavatseb lubada? see toimub kõik vahetult enne Euroopa Liidu tippkohtumist oktoobrikuus, seal räägib Euroopa ilmselt midagi kahe tuhande kolmekümnendast aastaks, aga nüüd oleks võimalus, et lõpuks komisjon ka midagi ütleb. Barroso kuu aja pärast niikuinii on areenilt maas. nii et võib-olla kord ka, kord elus võiks komisjon võtta juhi rolli ja võiks ka tegelikult maha öelda seda, mida nad arvavad, et liikmesriigid peaksid tegema sellepärast et kuivõrd väga paljud äh, riigijuhid ei lähe Euroopa Liidust sinna ja Barrosol on ka nüüd võimalus midagi öelda, mida ta arvab, selle asemel, et äh, seal lihtsalt jahvatada, nii nagu Barroso tavaliselt teeb ja selline jahvatus täna tuleb ka teie suust kahjuks, härra Del Becque nii et äh, kui Barroso kavatsebki nüüd seal seda öelda, mida teie ütlesite siin, et aastaks kaks tuhat kakskümmend on Euroopa väga palju asju teinud, see on nagu mingisuguse vana plaadi ketramine äh, Äh, kui see on see kõne, mis ta seal peab, siis võib-olla härra Borosa võiks ka Brüsselisse jääda ja säästame vähemalt reisikulud kok-, pealt. Äh, nii et kui ta sinna ikkagi lõpuks läheb, siis võib-olla natukene jõulisemat äh, esinemist ootaks temast, mida kavatseb Euroopa ära teha aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja rahastamine arenguriigid on aastakümneid juba nõudnud Euroopast mitte ainult ilusaid sõnu, vaid ka käegakatsutavaid asju, mida kavatseb Euroopa nende jaoks öelda sellel kohtumisel, kas Euroopa nõuab rahvusvahelisi instrumente tagamaks selle, et rahalised vahendid aastaks kaks tuhat kakskümmend on ka olemas, sest praegu ikka ja jälle üksteise järgi kliimakohtumistel ainult siseriiklikke eesmärke kordatakse ja natukene tilgub sealt raha ka arenguriikidesse aga ei ole mitte mingisuguseid ettepanek pidevateks rahavoogudeks, mida meil on vaja. näiteks nagu äh, lennunduse või merendussektorist tulenevaid vahendeid. me tahame tõesti näha, et Euroopa nõuaks pikemaajalisi rahastamisi garanteerivaid äh, vahendeid, mitte kasutada selliseid vahendeid, mis on Euroopa Liidu rahandusministrite kätes ainult ja mida on väga raske ette arvata, nii et kokkuvõtlikult, mida Barroso seal New Yorgis teeb, kas äh, ta ütleb seal midagi enamat kui see, et Euroopa on ilus koht ja oli kunagi juhi rollis, sest ta ju oli, enam ta ei ole seda, aitäh. aitäh ja kolleeg Suika, palun. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nisam sigurna da gospodin De Becker može dati odgovor na ova. Aitäh ma ei tea, kas härra Tebeka saab vastata kõikidele nendele küsimustele, mida mu kolleegid esitasid, kuid ma olen nõus, et neid küsimusi tuleb esitada. Pariis kujutab endast suurt šanssi ja lõppkokkuvõttes tuleks vältida Kopenhaagenis tehtud vigu. Need tuleks ära parandada, kas sinna sõidab Barroso või see Euroopa Liitu esindab seal keegi teine Euroopa ta peab igal juhul esindama Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi seisukohti. me võtsime viimasel ametiajal vastu kolm kohustuslikku auahnet eesmärki. Need eesmärgid on saavutatavad aastaks kaks tuhat kolmkümmend me juba kuulsime, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks püsitud eesmärgid on juba peaaegu saavutatud. probleeme ju siis ei ole ja siis ma arvan, et ei ole ka mingi mure äh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks püsitud eesmärkide saavutamisega. muidugi on vaja ka kontrollimehhanismi kõigi nende protsesside üle. jah, ma leian ka, et me peame arenguriike aitama sellepärast, et arenguriikidel ei ole piisavalt vahendeid selleks, et äh, neid äh, kasutusele võtta ja me peame neid aitama, meie kui arenenum piirkond, äh, see oleks meie kohus. aga siin peitub ka üks oht. oht, mida me arutasime juba viimasel parlamendi ametiajal, need on lennunduse ja laevanduse äh, Eh, heitmed keskkonda. Eh, minu arvates tuleb ka selles osas midagi ära teha, sest on ju oluline, et eh, me valmistaksime selle kohtumise Pariisis adekvaatselt ette, selleks et ei tekiks samasugust skandaalset olukorda nagu Kopenhaagenis. suur aitäh, ütleb ära Lavia ja annab sõna järgmisele kõnelejale, härra Krootele. kui ma siin kuulan ära teie Beckerit, siis, siis komisjon ütleb, et me muudkui edeneme ja edeneme ja kui ma aga vaatan energiatõhususe küsimust, millele viitas ka härra Peeter Liise, siis selles osas on tegemist ju konjunktuuriprogrammiga tööstusele kujuta, oleks, see oleks väga hea näide, nii nagu ka äh, emissiooniga äh, ka, ka kauplemine, aga parlament äh, longib siin sündmuste sabas. mis puudutab sertifikaadi kauplemise süsteemi, siis siin on olukord väga ebaülevaatlik ja ma tahaksin loota, et härra Barroso ja Euroopa Komisjon suudab siiski asja paremini koordineerida, muuhulgas selle finantseerimise küsimuses ma tean, et mõned liikmesriigid eh, tulid teatud eh, asjadega turule, kuid kogu protsess oli tervikuna täiesti koordineerimata. ma tõesti loodan, et eh, vastavate rahaliste vahendite olemasolu korral äh, on mõndagi saavutatav, vastasel korral on nii, et järgmise rahvusvahelise konverentsi puhul ei taha Euroopa Liitu ja tema häält enam mitte keegi enam kuulda. jah, tegelikult ei ole selles, et meie positsioonid on olnud nii nõrgad mitte ainult Euroopa Komisjoni, vaid eeskätt Euroopa Liidu liikmesriikide süü ja see tegelikult ei ole hea. kolleeg Paltso, palun tänan, esimees. ka mina tahaksin tänada direktorit selle väga põhjaliku informatsiooni ees. ma tahaksin esitada kaks küsimust ja loodetavasti ka vastuse nendele, härra esimees. kõigepealt Euroopa Liidu auahned, eesmärgid. on õige, et Euroopa Liit mitte ainult ei räägi heitkoguste vähendamisest vaid rakendab ka meetmeid ja saavutab tulemusi. küsimus on, millised on meie auahnete eesmärkide piirid. ma kuulsin, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks heitkoguseid tahetakse vähendada kuni neljakümne protsendini, kuid samas me peame silmas pidama ka ülemaailmseid probleeme, mis tähendab seda, et Euroopa, kus heitkogused moodustavad kolmkümmend, nelikümmend protsenti, vaatamata sellele, kui palju ta neid vähendab, ülemaailmne olukord oluliselt ei muutu. see olukord muutuks ainult siis, kui USA ja Hiina täidaks ka võetud kohustusi. ma nõustun härra direktoriga, et kõige tähtsam on veenda Euroopa Liidu juhte andma märkimisväärse panuse ja kutsuma üles ka USA-d ja Hiinat täitma võetud kohustusi. minu teine küsimus puudutab puhast energiat. meie siin komisjoni liikmetena oleme kõik pühendunud sellele, et suureneks taastuvenergiaallikate kasutamine. kahjuks on riike tuumaenergia, tuumaenergeetika on olulise tähtsusega kasutatava energiaallikate kombinatsioonis, näiteks Prantsusmaal, Ungaris moodustab see ligi nelikümmend protsenti. ja äh, nad, riigid kavatsevad säilitada selle taseme. minu küsimus on, kas te olete nõus, et ohutu tuumaenergeetika võimsuse säilitamine võiks kujutada endast positiivset sammu kliimamuutusi silmas pidades no,. aitäh! me tekitasime siin kerget segadust, see ettepanek, millest siin räägiti neljakümnest protsendist, siis see puudutas energiatõhusust ja mitte Äh, teisi kliimaga seotud äh, eesmärke, nüüd aga annan sõna järgmisele kolleegile. Frederik <laughs> Riis, äh, mina vist, ütleb proua Riis, mul on väga lühikesed küsimused, sest ma ei taha härra Delbeki ülekoormatud paati veelgi siin tasakaalust välja ajada tegemist on täna esimese tõelise keskkonnakomisjoni kohtumisega uuel parlamendil ja mul on väga hea meel, et me räägime sellest teemast. Euroopa äh, on olnud sellel teemal juhi rollis, äh, isegi kui äh, nõukogu esindajad ei ole selles osas eriti kaasa löönud, aga parlament ja komisjon siiski maailma tasandil on. New Yorgi Ban Ki-mooni nii-öelda kliimakohtumine ja COP kümme, COP kohtumine, vabandust, oktoobris on üliolulised selleks, et panna paika ambitsioonikad äh, äh, eesmärgid Pariisi kohtumiseks. on äh, mõned juba öelnud seda, et läbirääkimised on hakkama, algama saanud nii-öelda vasaku jalaga, kus Poola ei ole nii-öelda eufemistlikult väga kokku mänginud teistega Äh, siiski äh, võime me olla suhteliselt optimistlikud, me ei pea olema läbi ja lõhki pessimistlikud. miks optimistlikud? sellepärast, et äh, kõige suuremad emiteerijad, Hiina ja Ühendriigid, on oma seisukohti muutmas ja üks minu küsimus, võib-olla härra Delbeke võiks seda laiendada, seda, mida ta ütles, et kuidas on asjad liikumas nendes riikides ja nüüd ÜRO kliimamuutmiste eks-, kliimamuutuste paneel juba praegu prognoseerib, et äh, Pariisis kaks tuhat viisteist äh, oleme selles osas ettevalmistustes juba kaugemale jõudnud, kui samal ajal Kopenhaageni tippkohtumiste ettevalmistamisel olime, nii et see on juba positiivne. nii et äh, mida on juba siis praegu äh, tehtud, tähendab ja positiivne on ka see, et mida me oleme praegu teinud kaks tuhat kakskümmend ähm, eesmärkide saavutamisel, aga minu küsimused siis nüüd, äh, roheline fond, kuidas me oleme jõudnud äh, selle, kuhu me oleme jõudnud selle vahendi rahastamisega, see on ilmselgelt väga oluline selleks, et lõunariike aidata kliima äh, soojenemisest tulenevate tagajärgedega maadlemisel ja teine küsimus, võib-olla natukene poli-, poliitilisem küsimus ja võib-olla tunnetuslik küsimus, härra Barroso esindab meid Ban Ki-mooni kohtumisel Liima öö, eesmärgid ja Euroopa koherentsus, me teame ju, milline on praegu kakofoonia, mis valitseb Euroopas Kopenhaageni tippkohtumisel, eriti see pidurdas oluliselt meie võimalust ja selle, võimalusi ja sellepärast need läbirääkimised seal ka läbi kukkusid. kui suured on praegu võimalused jõuda ühisele keelele liikmesriikide vahel, mida oleks praegu öelda selle kohta, suur tänu? aitäh. ma väga vabandan, et ma teie nime valesti hääletasin, aga ma luban, et ma õpin teie nime õieti hääldan. proua Krostet. suur tänu, suur tänu, härra esimees, väga palju on juba ära öeldud aga tõsi see on, et me kliimaküsimustest peamegi nii pikalt-laialt rääkima, see on tähtis küsimus, eelmise mandaadi ajal mul on veel elavalt meeles meie arutelud ja tõsi on ka see, et Kopenhaageni tippkohtumisel saavutatud pettumus jättis ikka väga valusa jälje. aga me peaksime siiski jääma realistlikuks kogu selle asja juures me peame andma endast kõike selleks, et meie partnerid võtaksid endale sidusaid kohustusi, see on ilmselge, aga siiski mul on mõned küsimused. kõigepealt aga tahaksin öelda seda, et tuleks vältida seda, et meil oleks liiga palju segadust protsentide äh, osas, äh, näiteks energiatõhususe, äh, taastuvate energiate äh, CO2 heitkoguste mõõtmisel ja nii edasi. sest et jah, meie oleme võtnud endale kohustuse energiatõhususe osas nelikümmend protsenti, see on positiivne, aga me ei tohi siin tagasi anda, järele anda. ülejäänu osas tuletaksin siiski meelde, et Euroopa isegi kui Euroopa on olnud pioneeriks kliimaküsimustes, Äh, ei ole siiski ideaalne olnud. alles hiljuti äh, esitati aruanne, kus öeldakse et, et seitsekümmend protsenti Euroopa Äh, CO2 heitkoguste määrast tulevad Euroopa süsinikujaamadest ja et meie piirkond on üks kõige saastatumaid piirkondi ja äh, Saksamaal, Poolas, Ühendkuningriigis ja teistes liikmesriikides on palju selliseid taskuid, kus äh, ähm, heitkoguste määrad on väga kõrged, nii et me peame tegema endal kodus kõigepealt ära töö selleks, et, et me saaksime midagi ära teha, ma ei saa muidugi hakata keelama siin süsinikupõhise energia tootmist, sest et igal liikmesriigil on õigus valida ise oma energiaallikad, aga me peaksime keskenduma võib-olla tehnoloogiale. kuus aastat tagasi, juba aastal kaks tuhat kaheksa, võtsime me vastu raporti selles küsimuses, kuhu me oleme jõudnud nüüd, kuhu me oleme jõudnud CO kahe sidumise ja, ja Äh, ladustamise tehnoloogiaga, sellest oleme väga kaua rääkinud, kas on kuhugi üldse jõutud? see on väga oluline ähm, ka siis, kui meie huviks on see, et äh, meie partnerid meid ära kuulaksid. on vaja neile näidata, et meie oleme oma tehnoloogiate osas midagi ära teinud lisaks sellele ka loomulikult teadusuuringud energia talletamise kohta, kuidas tagada nii, et taastuvate energiaallikate kasutamine oleks tõhus, praegu nad seda ei ole, neid lihtsalt praegu kogu aeg äh, äh toetatakse, sest et nende tootmine ei ole tulus ega tõhus, nii et äh, me peame Eh, siiski midagi ära tegema iseenda tehnoloogiate osas, enne kui me suudame teistele midagi pakkuda. nii et ma tahaksin natukene teada, kuhu me nende tehnoloogiatega oleme jõudnud, kas eh, me teeme edusamme või hoopis on asi jäänud toppama. ja nüüd eh, rohelise, see roheline fond, sellest räägitakse hiljem, aga ma tahaksin siiski natukene teada selle rahastamise kohta, suur tänu. E aitäh Mm, kuues, härra Raik, palun. aitäh. mul on mitmeid küsimusi. aastal kaks tuhat seitse äh, võttis vastu ÜRO raporti, äh, mille pealkiri oli A Long Shadow of the Livestock. ja selles raportis tõdeti, et enam kui kaheksateist protsenti kliimakahjulikest heitmetest äh, tuleb lihatootjatelt. sellega, selles kontekstis huvitaks mind see, mil määral komisjon on pööranud sellele asjaolule tähelepanu ja kavatseb seda teha ka äh, Liima ettevalmistaval tippkohtumisel, aga loomulikult Pariisi tippkohtumisel, selleks et kaasata seda tähtsat majandusvaldkonda ka äh, nendesse küsimustesse, kui me räägime äh, maakera äh, temperatuuri alandamisest kahe kraadi võrra. aitäh. ja nüüd kolleeg Petitšiini, palun. aitäh. tahaksin toetada seda, mida siin juba öeldi, ma olen täiesti sama meelt et eesmärgid, mille oleme püstitanud energiatõhususe osas, on väga auahned. kuid äh, lähteviis erinevates liikmesriikides on erinev. väga sageli tehakse rõhuasetus nendele energiakandjatele, mis pole võib-olla kõige keskkonnasõbralikumad, nagu näiteks tuumaenergia kui me räägime eesmärgipüstitusest aastani kakskümmend kakskümmend, Äh, siis me peaksime vähendama ka äh, fossiilsete kütuste vähendamist. me pea, aga samas soovime me, et äh, aastani kaks tuhat kakskümmend suurendada kahekordselt nafta tootmist, muuhulgas avamere seadmeid kasutades. me näiteks Itaalias on tegemist sellega, et äh, just energiakandjate tootmiseks kasutatakse tehnoloogiaid, mis muudes majandusharudes on ammu juba põlu all. muuhulgas ma räägin nende avamere projektidest Sitsiilias ja ka Araabias, mida praegu püütakse ellu viia. mind huvitab see, kuidas me kõik need äh, Äh, teatavad vastuolud oleme suutelised ületama, sest meie eesmärk on ju tõepoolest energiatõhususe saavutamine. aitäh, ütleb härra esimees. nüüd me on sõnavõttude voor lõppenud ja mul on mulje tekkinud nendest sõnavõttudest, et et on tegemist selgesõnalise äh, üleskutsega komisjonile üles ärgata ja energilisemalt tegutsema hakata. nüüd, kuna meil on ka piisavalt aega, siis ma paluksin härra direktor Tebeeket nendele küsimustele vastata. tänan esimest kõige olulisem küsimus oli selles, mida meie president kavatseb Bankimooni tippkohtumisel öelda. ma ei saa ju tema mõtteid ette prognoosida, kuid ma arvan, et ta ütleb, et Euroopa Liit on juba tõestanud äh, oma tegevust kasvuhoonegaaside vähendamisega Kyoto esimesel perioodil, võttis Euroopa Liit kohustuse vähendada heitkoguseid kaheksa protsendi võrra kahe tuhande kaheksanda, kahe, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta perioodil Euroopa Liit tegelikult vähendas heitkoguseid kaheksateist protsenti. lisaks sellele esimesel Kyoto perioodile võtsime kohustused ka teiseks perioodiks ja oleme nüüd juba ettevalmistamas sihtmärke kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, mis näevad ette neljateistprotsendilist suurenemist, mis on kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa protsenti ka taastuvenergia jaoks ja äh, täna otsustatakse ka energiaefekt-, tõhususe protsent, ma ei tea, mida volinikud otsustavad, kuid see saab olema kõrgem kui kakskümmend viis protsenti. seega ootame ära arutelu tulemused. Euroopa Liit on juba tõestanud äh, võetud kohustuste täitmist, veidkohust-, heitkohustuste vähendamisel me oleme maailmas juhtival kohal, äh, kasvuhoonegaaside äh, osakaal skp suhte on poole võrra vähenenud üheksakümnenda aastatega võrreldes ja maailm on seda tähele pannud ja see on ka põhjus, miks Euroopa Liit on pöördunud mitmete teiste maailma riikide poole üleskutse mitte piirduda ainult läbirääkimistega, vaid juba rakendada meetmeid ka tegelikkuses. näiteks Hiinaga äh, toimub äh, seitse katseprojekti heitkoguste kauplemise valdkonnas ja need katseprojektid on käivitatud äh, eurooplaste ja Euroopa Komisjoni märkimisväärse toel ja äh, väga palju tarkvara on äh, üle antud ka Hiina ametivõimudele. seega, et täna Shenzhenil äh, on turuhinnad kaks korda kõrgemad kui Euroopas, näitab, et ka teised maailmas jälgivad meie eeskuju ja meie süsinikuturu hinnad on madalad ja sel põhjusel on tehtud ettepanek ja me loodame, et Euroopa Parlament ja teie komisjon peatselt ka oma arvamuse avaldab kui me räägime nendest Euroopa Liidu poolt võetud tuumikmeetmetest nagu heitkoguste kauplemise süsteem, siis meil on ka järgijaid mitte ainult Hiinas, vaid Californias ja mujal USA-s. rääkides USA-st. Äh, USA keskkonnakaitseagentuur on ette valmistanud õigusakti eelnõu sest äh, vastav kohtulahend andis Keskkonnaagentuurile selle pädevuse seega takistused on nüüd kõrvaldatud ja vastav Keskkonnakaitseamet teeb ettepanekuid, kuidas vähendada heitkoguseid ja kuidas eh, kohelda vanu eh, kivisööl töötavaid jõujaamusid. ja eh, loodetavasti need lõpetavad oma tegevuse USA-s peatselt. USA on võtnud kohustuse Kopenhaagenis seitsmeteist protsendi vähendamiseks ja on valmis seda ka saavutama, kui meie saavutame oma kahekümne protsendilise eesmärgi aastaks kaks tuhat kakskümmend seega äh, oluline küsimus, millega härra Barroso äh, esitab kohtumisel, on järgmine. nüüd on oluline, et üha rohkem riike maailmas äh, võtab ambitsioonikamaid eesmärke, sest tänu meie poliitikale ja äh, meie spetsialiseerumisel vähese süsinikusisaldusega toodete tootmisesse, äh, siis Euroopa Liidu heitkogused ülemaailmselt vähenevad kolmeteist protsendilt kümnele protsendile äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja me suudame saavutada kliimaeesmärgid ainult tingimusel, kui ka teised maailma osapooled äh, liituvad meiega ja seetõttu läbirääkimised Pariisi kokkuleppeks peaks sisaldama ühte võtmetähtsusega sõna ja see on osalemine, participation üha rohkem riike peab hakkama osalema heitkoguste vähendamise meetmetes ja see võib-olla nõuab ka teatud möönduste tegemist äh, ja millised kohustused me Pariisis võtame, kas see ei ole lahjem sellest, millest me Kyotos kokku leppisime? võib-olla äh, need saavad olema vähem karmid kui Kyotos võetud kohustused kuid äh, me teeme kõik selle nimel, et koostada selle Pariisi kokkuleppe tuumiksisu, ähm, tõelised heitkoguste vähendamise kogused ja teiseks, et saavutada läbirääkimiste tulemused ka äh, aruandluse, seire ja äh, kontrolli kohta me oleme väga läbipaistvad oma tegemistes, e, et me saavuksime, saavutaksime ka selle, et me suudame vastastikku kontrollida oma tegevust. seega seire, äh, aruandlus ja kontrolli e, aspektid saavad olema Pariisi läbirääkimiste keskseteks küsimusteks. ja nagu me ütlesime, see saab olema ka oluliseks teksti osaks läbirääkijatele, läbirääkijatele Liimas kui me räägime nüüd osalemisest, me oleme teinud kõik, mis meie võimuses, me tunnistame küll, et me saaksime teha rohkem, me oleme võtnud kohustuse nelikümmend protsenti, kuid äh, läbipaistev süsteem saab olema ka võtmesõnaks läbirääkimistel, mis toimuvad enne Pariisi kohtumist äh, ja ma räägin põllumajandusmõõtmise aruandluse kontrollist ja ähm, on räägitud ka sellest, millisel määral äh, on saavutatud edu ka rohelise kliimafondi kasutamisel. tõepoolest, fondist rääkides võime alustada selle fondi kapitali moodustamisega, kõik haldustingimused on kokku lepitud, see fond on käivitunud ja selle kapitali moodustamine on alanud ja see saab olema ka üheks põhinõudeks Pariisi kokkuleppes kuid olulisem seejuures on see, kas eh, need eh, vahendid, mida me oleme eh, kliimamuutuste vastu võitlemisel teinud, on kaasa aidanud ka heitkoguste vähenemisele. ja see on osa debatist Rohelise Kliimafondi ümber, tulemuspõhine kontroll. kõik eraldatud rahalised vahendid, kas neid on hästi kasutatud ja kuidas kehtestada selliseid mehhanisme, mis tagaksid tulemuspõhise lähenemise. Euroopa Komisjoni poolt eh, eraldatud rahalised vahendid eh, arengukoostöö eesmärgil on samuti tulemuste ja toimimispõhiste eesmärkidega seotud. ja me loodame, et eh, kliimameetmed on osa meie arengukoostööst ja tuleb kehtestada ka kontrollimehhanismid, veendumaks, et täidetaks võetud kohustusi. mitu küsimust puudustas e-, erinevate energiakardide äh, kombinatsiooni. küsiti tuumaenergeetika kivisöö rolli kohta, äh, nafta ja gaasi rolli kohta ja kildagaasi äh, ning põlevkivi kohta energiakandjate kombinatsiooni kindlaksmääramine kuulub liikmesriikide pädevusse. komisjon ei saa siin midagi dikteerida ega Euroopa Liidu institutsioonid ei saa dikteerida liikmesriikidele, mida nad peaksid tegema ja kuidas äh, erinevaid energiakandjaid kombineerida. see küsimus kuulub ähm, liikmesriikide pädevusse ja jääb selliseks ka järgmistel aastatel mida me aga omalt poolt saaksime ära teha ja see moodustab ka osa läbirääkimistest kahe tuhande kolmekümnenda aastate eesmärkide osast, et me peaksime veel looma eh, energeetika juhtimise valdkonna. meil on vaja suuremat läbipaistvust liikmesriikide kavade suhtes, mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonide ees, vaid ka naaberriikide ees ja sellest äh, tõuseks suurem kasu mitte ainult kliimapoliitika jaoks, vaid ka energiapoliitika jaoks. Euroopas äh, kavandatavad tuumajaamade arv saab olema väiksem, kui algselt kavandati, kuid siiski ehitatakse täiendavalt tuumajaamu. ja me oleme täheldanud seoses kivisöe kasutamisega äh, kahetsusväärselt on viimase paari aasta jooksul kivisöe kasutamine suurenenud, kuna kivisüsi oli odav ja samas süsinikutariifid väga kõrged ja me peaksime kuidagi heastama seda olukorda, tagama paremini toimiva süsinikuturu mehhanismi. esitati küsimus ka süsiniku sidumise ja ladustamise tehnoloogia kohta. mõned liikmesriigid on juba käivitanud äh, eksperimentaalkavad ja komisjon on otsustanud kolmesaja miljoni euro suuruse eraldise suurema süsiniku sidumise ladustamise rajatise loomiseks Ühendkuningriigis. see on uute turule sisenejate reservist. küsimus põllumajanduse kohta. kas see kuulub ka rahvusvaheliste läbirääkimiste teemade hulka? jah, kuid kahjuks see ei ole veel saavutanud selle väljapäästva koha, mida ta peaks, me oleme äh, teinud ettevalmistusi teabe kogumiseks ja oleme vestelnud ka oma kolleegidega, kes juhivad meie ühist põllumajanduspoliitikat ja teise samba all äh, tuleks kulutada ka rohkem vahendeid selleks, et edendada äh, äh, vähese süsiniku äh, sisaldusega ähm, ähm, põllumajandus tehnoloogiaid. võib-olla me peaksime edaspidi kontrollima ka maakasutussektorit, e, ühendama põllumajanduse ja metsanduse heitmed eraldi sektorina võrreldes energeetikaga. esitati konkreetne küsimus ka süsinikuheite ülekandumise kohta. süsiniku heite ülekandumise suhtes otsustas komisjon ja ka äh, Euroopa Komisjon ja ka teie komisjon selle heaks kiitis ja see on esitatud ka Euroopa Parlamendile äh, ülevaatamiseks, et me jätkame nende sektorite loeteluga, äh, kus on süsinikulekke ülekandumise oht kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani ja see peaks rahustama kõiki neid, kes tunnevad rahutust tööstuses ning andma võimaluse analüüsida, kuidas äh, äh, tegeleda süsinikuheite ülekandumisega pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. Äh, praegusel hetkel see ei ole nii märkimisväärne, kuid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja sõltuvalt rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemustest Äh, saab see küsimus olema paljude ärijuhtide meeltel ja mõtetes, eriti kui nende äriühingud toodavad äh, energiaintensiivseid teenuseid ja tooteid. me tunnustame, et tegemist on väga olulise aspektiga. ja me juba täna nendele sektoritele, kes on sellesse loetelu kantud andnud ligi poole äh, äh, saastelubadest tasuta äh,. esitati küsimus ka Kyoto protokolli teise perioodi äh, äh, kohustustest me oleme edasi jõudnud selle ettepanekuga, kakskümmend seitse liikmesriiki on andnud oma nõusoleku jätkamiseks ja me ootame praegu kahekümne kaheksanda liikmesriigi nõusolekut ja me loodame, et oktoobris langetatavad otsused äh, soodustavad selle viimase liikmesriigi nõusoleku saamist. küsimus oli, millised konkreetsed ettepanekud on komisjonis töös. see, mis on praegu parlamendis töös, on turustabiilsusreservi küsimus, mis on äärmiselt oluline, et süsinikuturg toimiks nii, nagu seda kavandati varem. meil on ettepanek ka Äh, merenduse heitkoguste mõõtmiseks. meil on ka väga palju küsimusi, mis seonduvad äh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta paketiga, kuid me peame ära ootama käesoleva aasta oktoobris toimuva äh, riigipeade valitsusjuhtide kohtumise otsused, sest pärast seda komisjon valmistab ette oma seadusandliku ettepaneku süsinikuturu toimimise kohta pärast kahe tuhande kolmekümnendat aastat ja seda, kas on vaja ka, ka turu stabiilsuse reservi osas midagi muuta ja kuidas jagada mm, kohustusi ja millised saavad olema üle-euroopalised meetmed, mis aitavad kaasa heitkoguste vähendamisele liikmesriikides, see on seotud autodega, kütustega, biokütustega ja väga paljude teiste toodete ja teenustega, mis on väga süsinikuintensiivsed, nagu näiteks äh, õhukonditsioneerisüsteemid, äh, mis võivad omada negatiivset mõju kliimale. ja sellega, härra esimees, ma loodan, et ma käsitlesin enamike aspektidest, võib-olla ma ei olnud piisavalt detailne oma vastustest, kuid ma tahan teile üle kinnitada, et Bankimani tippkohtumisele me läheme püsti peaga, sest meil on saavutusi ja meie eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend näitavad, et me oleme meelekindlad ja liigume eh, seni kavandatud teed pidi edasi. Credo che con eh, queste risposte che lei ci ha dato aitäh! ma leian, et eh, tänu peadirektori vastust liikmetele, saame seda teemat eh, täna lõpetatuks lugeda. järgmise päevakorrapunkti raportöör on ka juba siin, me räägime järgmise päevakorrapunkti all uuendtoidust ja sellega nüüd alustamegi. nagu te kõik teate, on eh, uuendtoitu käsitlev eh, määrus väga kompleksse ajalooga seda on menetletud aastast kaks tuhat kaheksa, komisjon esitas ettepan-, määruse projekti, kuid äh, seadusandliku menetlemise käigus ei jõudnud me eelmisel parlamendi ametiajal määruse vastuvõtmiseni. kahe tuhande üheteist aasta märtsis tegutses lepituskomisjon, kokkuleppele aga ei jõutud ja äh, nii äh, saigi ametiaeg läbi, aga dokument jäi vastu võtmata. terve rida probleeme jäi lahendamata, olid me terve rida arusaamatusi ja äh, konflikte erinevate komisjonide kontseptsioonide vahel nüüd aga räägime uuest määruse ettepanekust, mille komisjon on sõnastanud. soovin rõhutada, soovin rõhutada, et viimasel ametiajal öö, äh, hakat-, äh, paluti ka koostada mõjuhinnang ja nüüd me täna teeksime nii, et kõigepealt komisjon tutvustaks meile seda uut määruse projekti ja seejärel eh, Ühendkuningriigi ettevõte ADAS-e strateegia hindamisteenuste keskus tutvustab meile täiendavalt koostatud mõjuhinnangut. siis me saame seda oma komisjoniga seda arutada ja selleks, et päevakorda, päevakorrapunkti käsitleda, annan kõigepealt sõna komisjoni esindajale, kelle nime väljendumises ei, ei ole härra esimees väga kindel. suur tänu äh,, härra esimees, Chantal Brutši äh, on mu nimi siis täpsemalt, aga pole midagi äh, Mm, suur tänu, et annate mulle võimaluse osaleda tänase koosoleku kohtumisel, suur tänu, et tõstsite selle asja päevakorda, suur tänu härra Nikolsonile, teie raportöörile, nagu te õigesti ütlesite, konsultatsiooniprotsess kukkus läbi, peamine probleem oli kloonimine Äh, ja nüüd me oleme uuendtoitude osas teinud oma ettepaneku, mis on eraldiseisev kloonimisettepanekutest, mida on kaks, mis on samuti parlamenti jõudnud. nii et äh, sellest ettepanekust rääkimine on oluline, kuivõrd ähm, see võtab arvesse lepitusel saavutatud hea tulemuse. uuendtoitude määrus äh, praegusel kujul puudutab siis uuendtoite, mida ei ole Euroopas seni äh, Äh, kasutatud ja mida tahaksid ettevõtted tuua turule. nii et määruse eesmärgiks on nende uuendtoitude, uute toiduainete turustamist lihtsustada, tagates äh, ohutuse ja samas toetades siis innovatsiooni ka VKE-des. aga oluline on selle määruse puhul veel see, et väga paljude seisukoht tööstuse, vabaühenduste, meie ehk siis seadusandjate seisukohaselt ei ole määrus praegu tõhus. menetlus võtab liiga kaua ja äh, turule laskmise kinnitamise protsess on pikk. kõigepealt äh, langetab äh, otsuse liikmesriik, kui on liikmesriikide vahel vaidlusi, siis see jõuab komisjoni ja kui on teaduslikke äh, Äh, vastuväiteid, siis tuleb minna EFSA-sse ja nii edasi ja nii edasi, nii et tõesti see asi võtab kaua aega. kõik on nõus, et selles osas oleks paranemisruumi ja sellepärast me selle ettepaneku siis ka tegime, nagu öeldi, lepitusfaasis äh, see läbi kukkus esialgu ja nüüd oleme välja pakkunud uue ettepaneku selleks, et toetada innovatsiooni, tahaksime me heakskiiduprotsessi ühtlustada, ehk taotlus saadetakse nüüd otse komisjoni ja EFSA koheselt teeb ka riskianalüüsi selle asemel, et läbida see kahefaasiline süsteem, millest ma just rääkisin. see peaks tõstma tõhusust, kuivõrd asjad peaksid minema kiiremini. aga oluline on ka see, et see lihtsustab kolmandatest riikidest põllumajandustoodangu sissetoomist sellise toodangu puhul siis, mida ei ole Euroopas seni tarbitud, aga kuivõrd tegemist on põllumajandustoodetega ja kui neid on näiteks kahekümne viie äh, aasta vältel kolmandas riigis tarbitud, siis me teeme kolmandale riigile, peaasjalikult arenguriigidele ettepaneku mitte läbida heakskiiduprotsessi, vaid äh, notifitseerimisprotsessi, see on lihtsam protsess ja mis peaks äh, ka olema siis kiirem. loomulikult äh, liikmesriikidele jääb äh, võimalus esitada vastuväide, kui nendel on toiduohutusega seoses argumente ja siis otsustab EFSA. aga see puudutab siis nende kolmandate riikide põllumajandustoodangut, mida nad on ise aastate vältel äh, tarvitanud ja see on siis uus asi selles ettepanekus nüüd ähm, see definitsioon, mille me oleme andnud uuendtoidule, tuleneb samuti lepitusest, me tahtsime seda definitsiooni lihtsustada. jah, räägime uuendtoitudest, need on äh, toiduained, mida üheksakümne seitsmendast aastast ei ole Euroopas äh, tarbitud, seda ei ole meie liikmesriikides äh, olulisel hulgal tarbitud ja me tahame siis, et väldida seda, et tekivad raskused uuendtoitude kat-, kategooriatega ja seega on meil nüüd nimekiri nende toitude kohta, mis sinna definitsiooni alla lähevad. loomulikult see võib tekitada teatavat äh, segadust, sest et me ei saa täielikku nimekirja esitada, see saab olla ainult äh, näitlik nimekiri ja loomulikult äh, me peame selgituse sisse kirjutama sinna, kus võib tekkida äh, arusaamatusi nüüd väga oluline on see, et äh, me räägime selles ettepanekus üldistest autoriseerimistest, äh, liikmesriigid, kellel on üsna, VKE-d, vabandust, kellel ei ole tavaliselt vahendeid riskianalüüsiks, võivad sellest autoriseerimisest ka kasu lõigata. mis on oluline, on see, et praeguse määruse kohaselt on ette nähtud ka selline menetlus, mis annab võimaluse ettevõtetel turule tulla, aga see on keerulisem kõigepealt, kui uuendtoit on praeguse seadusandluse kohaselt kinnitatud, siis peab ettevõte näitama seda, et tema toode on võrdne selle tootega, mis on saanud kinnituse. ehk teisisõnu, see võtab raha, kulutab kõigi aega ja nii edasi. ja sellepärast me siis nüüd räägimegi sellisest üldisest kõigile kehtivast ähm, kinnitusest EFSA-l on viis kuud äh, riskide hindamiseks ja siis veel viis kuud äh, kinnituse saamiseks, üheksa kuud, vabandust, andmekaitse. nagu ma ütlesin, antakse siis kinnitus äh, niinimetatud ühisluba, aga kui ettevõtted on Eh, kulutanud oma vahendeid eh, toote arendamiseks, siis eh, me kaitseme neid ettevõtteid ja me ei anna ühisluba välja. aga nad peavad olema andmete omanik, sellisel juhul nad peavad näitama ja tõestama seda, et nemad on välja töötanud öö, olulise osa öö, nendest andmetest ma ütlesin, et ähm, see ettepanek on nüüd tulemuseks sellele tööle, mis on ära tehtud lepitusel. Te ütlesite, härra esimees, et kloonimine oli seal peamine äh, komistuskivi, me tahame praegust süsteemi parandada, kõik on nõus sellega, et selleks see on vajalik. me oleme äh, huvitatud sellest, et kinnitusprotsess läheks kiiremini, et turule juurdepääs oleks lihtsam ja loomulikult oleme huvitatud innovatsiooni tagamiseks ja toiduohutuse garanteerimisest eile jõudis meieni ja me tahaksime tänada teie sekretäriaati mõjuanalüüsi eel-, eelnõu, lugesime selle kiiresti läbi ja sellega ma praegu siis võib-olla piirduksin ja vastaksin hea meelega konkreetsetele küsimustele, kui neid peaks tekkima. nii et suur tänu veel kord, et asja päevakorda tõite. aitäh Ah, nüüd on sõna EFSA esindajal, palun. suur tänu, esimees. ette kutsusite EFSA-t osalema tänases arutelus ja andsite meile sõna ma kõigepealt ütlen, et EFSA ei ole seotud õigusaktide koostamises, me ei ole vastutavad poliitikate kujundamises, kuid me oleme tänulikud küllakutse eest osaleda teie tänases arutelus ja ma tahaksin esile tõsta meie praeguse tegevusi ja kavandatavaid tegevusi seoses eh, selle õigusliku ettepaneku jõustumisega. kui me räägime hetkeolukorrast ja sellest tsentraliseeritud menetlusest, EFSA eh, vaatab läbi ainult need taotlused, kui liikmesriigid on esitanud vastuväiteid pädevate asutuste poolt antud hinnangule ja eh, need kujutavad endast kaks kolmandikku taotlustest mida EFSA hindab pärast seda, kui need on üle vaadatud liikmesriikide asutuste poolt. see näitab selgelt, et see uus ettepanek äh, koos tsentraliseeritud menetlusega kiirendab seda protsessi ja lühendab äh, uuend toidu äh, taotluste läbivaatamist märkimisväärselt. ma tahan samuti rõhutada, et EFSA pakub seda teenust tasuta ta EFSA ei võta tasu reguleeritud toodete taotluste läbivaatamiseks ja sama kehtib ka uuendtoidutaotluste suhtes. me hindame kõrgelt, et see tsentraliseeritud menetlus kiirendab protsessi, samas see suurendab ka EFSA töökoormust kuid me oleme kavandanud äh, meie töötajate ümbersuunamise nendesse valdkondadesse äh, juba selle äh, õigusliku ettepaneku jõustumise kuupäeva eel. nii et meil saavad olema piisavalt inimressursse selle töö täitmiseks. pärast taotlust Euroopa Komisjonilt hakkasime koostama ka juba juhiseid kolmandates riikides uuendtoidu taotluste esitamiseks ja EFSA loodab avaldada need dokumendid järgmise aasta oktoobriks. loomulikult pärast äh, uue uuendtoidumääruse vastuvõtmist. Need juhised avaldatakse ka konsulteerimiseks üldsusega, et kõik äh, sidusrühmad saaksid esitada oma kommentaare nende juhendmaterjalide kohta ja loomulikult äh, kõiki neid kommentaare võetakse arvesse ka lõppversiooni koostamisel enne selle avaldamist lisaks taotlus, taotlejatele antud abist ja kõikidele teistele huvipooltele oleme kavandanud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal teabeürituse. huvitatud teadlejad saavad täiendavaid selgitusi nende juhendmaterjalide kohta ja see annab võimaluse taotlejatele esitada põhjalikumaid küsimusi uuendtoidu taotluste esitamise kohta. EFSA hiljuti teatas, et kooskõlas äh, EFSA äh, kavadega parandada teenuse taotlejatel, siis äh, võidakse taotlejatelt küsida täpsustusi otseselt nende taotluste läbivaatamise ajal. me oleme teadlikud, et mitmed liikmesriigid omavad juba vajalikke teaduslikke ressursse uuendtoitude äh, hindamiseks ja on kasulik, kui liikmesriigid säilitavad selle oskusteave ka tulevikus ja nõustavad ka potentsiaalseid taotlejaid ja me leiame, et on oluline, et liikmesriikidel oleks vajalikud oskused ja kvalifitseeritud personal äh, uuendtoitude teadete hindamisel. me tahaksime oma poolt ära kasutada liikmesriikide pädevusi ja oskusi, et kavandatav määrus võetakse heaks, me soovime sõlmida lepingu. me loodame, et liikmesriigid esitavad omapoolse taotluse osalema selles lepingus ja Levsa hakkab koostama eelhindamisi ja annab selle eelhindamise ülesande liikmesriikidele ja see igati kiirendab ka meie tööd seoses selle uue menetluskorraga me arutasime eelmisel äh, kuul ka nõuandefoorumil äh, võrgustiku loomist liikmesriikidega, mille raames EFSA võib arutada liikmesriikide ekspertidega üldküsimusi, vahetada arvamusi ja murepunkte seoses uuendtoiduga. loomulikult uuendtoidu võrgustik ei hakka arutama üksikuid taotlusi, see saab olema EFSA ülesandeks, kuid nagu väga paljudes teistes EFSA töövaldkondades see saab olema oluliseks äh, äh, arvamuste ja mõtete vahetamiseks, äh, mõtete vahetamiseks platvormiks ja koostööks liikmesriikidega. aitäh! tänan südamest EFSA-t selle teabe eest. nüüd tahaksin anda sõna Ühendkuningriigi ettevõtte ADAS esindajatele. sealt on meile tulnud kaks esindajat, kes soovivad meile tutvustava täiendavalt koostatud mõjuhinnangu projekti. palun Thank you very much indeed for inviting us here this morning to... suur tänu, et kutsustasite meid täna hommikul tutvustada teile meie poolt koostatud mõjuhinnangut. Michael Richardson, kes esitab sama äh, ettevõtet ja äh, mina ja kolleeg Steven Tompkins äh, Adasest, mis on Ühendkuningriigi. meil paluti läbi viia täiendav mõjuhinnang ja me tutvustame teile meie põhilisi järeldusi ja minu kolleeg tutvustab ka mitmesuguste erinevate võtmetähtsusega küsimustega seotud äh, aspekte. järgmine slaid, palun. meile anti ülesandeks äh, kolm põhieesmärki. kõigepealt üle vaadata kahe tuhande kaheksanda aasta komisjoni poolt läbi viidud mõjuhinnang. teiseks läbi vaadata praegu esitatud ettepanek hinnata selle ettepaneku mõju ja võimalikku äh, positiivseid tulemusi ja äh, uurida ning analüüsida ka uusi avaldatud materjale, kuna äh, mõjuhinnang avaldati juba aastaid tagasi. me viisime läbi mitmeid uurimisi nende eesmärkide täitmiseks, sealhulgas ka kohapeal mitmesuguste dokumentidega tutvumine ja meil oli ka vestlusprogramm, äh, mille käigus me intervjueerisime Euroopa Komisjoni ja teisi äh, ühenduse ameti esindajaid, sealhulgas ka Toiduohutusameti esindajaid, ka vastavaid liikmesriikide ametiasutusi, äh, tööstuse liitusid, VKE-de esindajaid, tarbijaühendusi ja äh, huvitatud osapooli kolmandatest riikidest. lühidalt ka äh,, mida meil paluti siis põhjalikumalt uurida, ma ei asku detailidesse, kuna ma annan sõnajärje üle kolleegile, kes äh, räägib sellest põhjalikumalt, kuid äh, meie ülesanne hõlmas viite olulisemat äh, aspekti, äh, tsentraliseeritud äh, loa andmise protsessi mõju kõikidele toiduainetele ja milline saab olema liikmesriikide asutuste roll selles uues korras ja milline saab olema ka siis äh, äh regulatiivsete nõuete omavaheline seos äh,. aruanne äh, lõplikult koostatakse pärast tänast kohtumist ja mitmeid konsultatsioone ja äh, seal olema ka vastav foorum küsimuste esitamiseks. ja nüüd ma annan sõna järjele Steve Tomkinsile, kes käsitleb äh, esimesi aspekte ning tutvustab ka meie soovitusi ja järeldusi. suur tänu. kõigepealt, äh, kõigepealt tegelesime ulatuse definitsiooniga. loomulikult meile edastati juba see, et viisteist mai tuhat üheksasada üheksakümmend seitse on selles uues definitsioonis kirjas Äh, aga sealt on eemaldatud ka kategooriad, see on põhimõtteliselt hea uudis, sest see võtab arvesse uued tooted, mis tulevad äh, ka tulevikus turule. aga kui me rääkisime tarbijate ja tööstuse esindajatega, äh, selgus see, et seisukohad lähevad lahku. tööstuse seisukohalt arvatatakse seda, et see uus definitsioon tähendab seda, et potentsiaalselt sajad tuhanded tooted peavad nüüd minema kinnitamisele uuendtoodetena kui kategooriad ära võetakse, siis see nende meelest tähendab seda, et kõik, mis toimus enne viieteistkümnendat maid üheksakümmend seitse, võib nüüd olla uus, uuend. ja asjad, mis seni ei ole olnud uuendi all, näiteks nagu puuviljad, uued puuviljasordid, mis on saavutatud läbi sordiaretuse, on nüüd järsku uuendtoitudena kirjas kas komisjon seda kavatses või ei, tähendab see seda, igal juhul seda, et administratiivne koorem suureneb äh, ja järjest rohkem ja rohkem küsitakse komisjonilt ilmselt äh, selgitusi ja õiguskulud suurenevad. tarbijate poolt oli seisukoht hoopis vastupidine, nemad arvasid, et kui definitsioon on väga lai, siis tekib võimalus äh, aukudeks ja et asjad, äh, mis äh, tegelikult on uuendtoidud, äh, jõuavad turule ilma autoriseerimiseta. ja loomulikult ettepanekule tuleb see kahjuks, see, et arvamused lähevad niimoodi lahku. ja me arvame, et meil peaks olema rohkem dialoogi Euroopa Komisjoni ja teiste ametiasutuste, tööstuse esindajate ja tarbijaorganisatsioonide vahel, selleks et tõesti mõista, mis on selle uue definitsiooni mõjud see tsentraliseeritud loa andmise süsteemi mõju, nagu kolleeg ütles, äh, esialgse ettepaneku teeb kõigepealt nüüd äh, EFSA, see äh, võtab süsteemist välja liikmesriigi kui protsessi alustajana. see on ka meie meelest hea ettepanek, sest et hoitakse niimoodi aega kokku. ja varem võib-olla sajad teadlased tegelesid ühe dokumendi töötlemisega, on nüüd teadlasi, kes asjaga tegelevad vähem. ja asi on ühtlustatud, aga siiski kogu selle loa andmise protsessis on väl palju selliseid kohti, kus võib tekkida viivitusi, komitee menetlus on aeglane, taotlused võivad jääda kinni alalisse komisjoni ja siin me teeksime konkreetse ettepaneku äh, et kui Euroopa Komisjon tõesti tahab äh, sellist äh, süsteemi, mis on äh, taotlejatele sobiv ja kus peetakse kinni tähtaegadest, võiks tuua neid tähtaegu protsessi juurde. räägiti siin ka sellest uuest lihtsustatud teavitamissüsteemist traditsioon, traditsioonilistele toiduainetele, see on ka tervitatav, kui mõnest muust riigist tahetakse tuua siia äh, Äh, ohutuks peetud toiduainet, mida suur hulk äh, inimesi on juba tarbinud aastaid, siis võiks see teavitamissüsteem olla lihtsam. aga äh, huvipooled kolmandatest riikidest arvasid, et selle väärtus on suhteliselt piiratud, sellepärast et enamasti on tegemist töötlemata toiduainetega, enamus toiduaineid läbivad aga uuendtoitude puhul teatud tüüpi töötlemise ja seega ei kehti see väga paljude taotluste puhul lisaks sellele andmekogumise kohustus äh, toiduohutuse tagamisel väga raske on, nagu te aru saate, ohutu tarbimise Äh, äh, tõestamine teaduslikus maailmas on ka palju lahkarvamusi selles küsimuses ja me arvame, et see koht tuleks paremini ära defineerida. selleks, et äh, siis täpsemalt ette kirjustada seda, kuidas peaks ühe või teise toiduaine ohutut tarbimist tõestama, sest et muidu liikmesriikides läheb see protsess väga pikaks, sama pikaks kui tavaliste uuendtoitude puhul. Äh, keskendusime ka sellele, mida ma,, mida maksab äh, nii rahaliselt kui ka ressurssidelt uuendtoidutaotluse esitamine, siin me tegelikult äh, ei saa teha mingeid järeldusi, sest et oktoobris on tulemas EFSA, järgmise aasta oktoobris EFSA suunis selle kohta, nii et oma hinnangut selles osas ei anna ühisload, põhimõtteliselt jällegi on see hea samm edasi, eriti väikestele ettevõtetele, nagu seda on VKE-d, tähendab see seda, et nad ei pea tervet loaprotsessi läbima, kui ettevõtted on enne neid seda teinud. aga selge on see, et see süsteem toimiks, on vaja väga robustseid andmekaitsesüsteeme tunti muret eriti just nimelt tööstuse esindajate poolt selles osas, et andmekaitsesüsteem ei laiene teinekord, kui näiteks mõni suur ettevõte on teinud koostööd akadeemilise asutusega, nii nagu nad tihti teevad andmete tootmiseks ja kui sellele viidatakse siis teadusajakirjades, siis äh, võib see juhtuda seda, et seda kaitsemeedet ei rakendata ja väga paljud ettevõtted teevad äh, teadlastega koostööd. ja mure on siis selles, et kui ähm, andmekaitseluba ei väljastata, siis äh, Eh, kogu andmekaitse mm, režiim eh, satub eh, küsimärgi alla. järgmisele kõnelejale anti sõna, suur tänu. Läheme siis siseriiklike asutuste rolli juurde tsentraliseeritud süsteemis nagu määrus praegu välja pakub, siis liikmesriikide roll äh, piirdub hääletamisega alalises äh, komisjonis ja mm, antakse siis äh, lihtsalt seal oma heakskiit sellele loa andmisele. enamus huvipoole, kellega me rääkisime, sealhulgas liikmesriikide enda asutused ja EFSA, ütlesid seda, et nad tahaksid seda, et EFSA aitaks liikmesriikidel ohutusprotsesse äh, äh, läbi viia, oma äh, teadmiste pagasiga appi tulla ja et aidata siis neil alalises komisjonis oma tööd teha. teisalt ei ole praegu võimalik ette ennustada, kui äh, valmis on liikmesriigid ähm, esitama üldse vastuväiteid traditsiooniliste toiduainete sissetoomisele kolmandatest riikidest, see sõltub sellest, äh, milliseid andmeid taotlejad esitavad ja kuidas on defineeritud see ohutu tarbimise tõestamine. nüüd soovitused, äh, mis äh, meie uuringust välja tulevad, on see, et liikmesriigid tuleks kaasata äh, ohutus ähm, hindamisel nii suures usatuses, kui nende ekspertiis neid, äh, seda võimaldab, aga teiseks ka selleks, et ähm, EFSA hinnang oleks teaduslikult äh, tunnustatud. nüüd ähm, see risk, risk, äh, et liikmesriigid hakkavad äh, mõistlikke vastuväiteid esitama üsna sagedasti, seda tuleks kuidagi maandada sellega, et äh, oleks väga selged eeskirjad selle ohutu tarbimise tõestamise kohta. ja nüüd viimane võtmeküsimus, millele me tähelepanu pöörasime. nimelt määruse eelnõu suhe teiste Euroopa toiduohutust puudutavate seadustega. üsna mitu äh, aspekti toodi välja tööstuse esindajate poolt, aga ka EFSA poolt. Nende uuendtoitude kohta, mis äh, esitavad ka täitav, teatud väiteid äh, toitainete sisalduse või nende tervislike mõjude kohta Äh, selles osas tuleks siis lahe, läbida erinev eraldiseisev ähm, hinnang, nii nagu seda näeb ette vastavasisuline määrus üheksakümne neli aastast kaks tuhat kuus. Äh, probleem on selles, et ettevõtete jaoks on üsna problemaatiline esitada ühel ja samal ajal erinevaid andmeid, osalt siis andmeid toote ohutuse kohta, vastavalt öö, uuendtoidu hindamisele ja teisalt siis esitada andmeid nende terviseväidet, tervislikkuse väidete osas sellepärast et need andmed saadakse üsna tihti kliiniliste uuringute käigus ja selleks läheb palju aega asi on selles, et äh, kui need kaks eraldiseisvat analüüsi tehakse erinevatel ajahetkedel, siis äh, andmekaitseperioodid ei pruugi kokku langeda. ja see võiks olla ettevõtetele suhteliselt suur äh, probleem ja võiks kujuneda ka piduriks, eh, et miks ettevõtted üldse ei tookski uuendtoite turule. lisaks sellele veel ka eh, topelttöö eh, oht selliste uuendtoitude puhul, millel on näiteks toit toitaine lisandite osa, nemad peavad samuti läbima eraldi ohutusanalüüsi, kuigi see protsess on väga sarnane uuendtoitude ohutusanalüüsile. nii et tagasiside, mis me saime, oli see, et, et mõistlik oleks need kaks menetlust ühte panna kokku või vähemalt väita seda, et äh, paralleelselt ei tehtaks ühte ja sedasama asja. üks punkt tõstatati veel äh, tarbijaorganisatsioonide poolt nimelt, et äh, meil ei ole praegu Euroopa Liidu tasandil harmoneeritud süsteemi äh, taime äh, koostisosade osas. mõnedes liikmesriikides mõningaid neid peetakse ravimiteks, teistes mitte, see võiks tsentraliseeritud süsteemis olla problemaatiline kuivõrd otsused võivad jääda toppama sellepärast. meie soovitused, kui võimalik, peaks ohutus ja terviseväidetega seotud hindamised toimuma üheskoos selleks, et äh, kaits-, tagada siis see, et andmekaitseperioodid algaksid ja lõpeksid samal ajahetkel. kui äh, need ähm, hindamised ähm, peavad siiski, tuleb läbi viia siiski üksteise järgi, siis tuleb tagada sidusus äh, ka andmekaitsereeglitega. nüüd toitained selles osas ja toidulisandite osas on vaja täpsemat suunist EFSA-lt selleks, et ohutushinnanguid ei peaks tegema topelt ja lõpetuseks harmoneerituse vähene tase teatud äh, taimepõhiste äh, koostisosade äh, puhul tuleks üle vaadata selleks, et see ei läheks siis vastuollu uue tsentraliseeritud loasüsteemiga aga annan siis kolleegile lõpetuseks äh, sõna üle. jah, see oli siis nüüd äh, lühike ülevaade meie mõjuhindamise analüüsist, äh, enam-vähem jäime ajapiiridesse vist ja vastame hea meelega küsimustele, kui teil neid peaks olema. aitäh ma väga tänan teid selle täiendava mõjuhinnangu koostamise eest, tänan ka komisjoni ja EFSA-t ja kõigepealt annaksin sõna äh, raportöör äh, Nicholsonile, sest tema on ju toidu raportöör. suur tänu, esimees, ma äh, vabandan, et ma ei olnud koosoleku alguses kohal ma osalesin põllumajanduskomisjoni koordinaatorite koosolekul, nagu teate, meie töö on dubleeritud mitmetes komisjonides. ma tahaksin kasutada võimalust, et tänada kõiki ja tänada ka äh, tänaseid esinejaid väga põhjaliku ülevaate eest, kes on välja tõs-, esile tõstnud väga olulised murepunktid ja ma jään ootama ka, mida on öelda variraportööridel ja komisjoni kolleegidel enne kui me hakkame sõna võtma, ma lisaksin omalt poolt paar sõna ja teeksin seda lühidalt ning juhiksin tähelepanu kolmele soovitusele mõjuhinnangus, mis äh, hõlmavad neid valdkondi, kus on vaja teha märkimisväärseid muudatusettepanekuid Euroopa Parlamendi äh, raporti abil. üks puudutab mõisteid ja reguleerimisala, see ettepanek ei ole suutnud saavutada seatud eesmärki, nimelt täpsustada uuendtoidu mõisteid ja reguleerimisala. Äh, minu enda vestlused era- ja avaliku sektori huvitatud osapooltega, äh, et neil on tekkinud mure seoses määruse teise artikliga esitatud uuendtoidu mõiste määratlusega äh, Eh, see on tekitanud ehm, kahtlusi tööstussektori esindajate seas, kes leiavad, et on vaja paindlikumat suhtumist, et vältida määrusest tekkiva, tekkida võivaid tühimikke eh, uuend toiduga seoses. minu jaoks on väga raske nõustuda komisjoni praeguse ettepanekuga, eh, kus puuduvad kategooriad kuna tegemist on olulise aruteluga, mis toimub meie komisjonis ja ka Äh, töötoas, mida ma kavatsen kokku kutsuda, äh, oleks mõistlikum siiski taas sisse tuua kategooriad ja kaasajastatud kujul äh, eh, mis oleksid kooskõlas ka prognoositavate arengutega vastavas sektori. kui me räägime nüüd uuendustegevusest tööstussektoris, siis ka seda tuleb silmas pidada. ma igati tunnustan, et komisjon on seda mõistnud ja näinud ette äh, äh, vastavad mõjuhinnangud ka, kuid äh, mul on kahtlusi viieaastase perioodi suhtes. kõigepealt me peame lahendama tööstussektori murepunktid seoses andmekaitse aspektide koordineerimisega, uuendtoidu terviseväidete ja kohta taotlused mis ei kvalifitseeru uuendtoidutaotlustena, ei peaks äh, mõjutama seda ja andmekaitseperioodi ei tohiks äh, pidada äh, õigustühiseks, kui neid taotluste läbivaatamine ei ole koordineeritud. ja teiseks, kui me räägime äh, äh, eraandmete konfidentsiaalsust, me ei tohi välistada väga tulemuslikku koostööd äh, meie tööstussektori ja ülikoolide vahel. on oluline, et see koostöö jätkub, et seda ei hakata põhjendamatult piirama uuendtoidumäärusega. tähtaegadest rääkides tahaksin juhtida tähelepanu mõjuhinnangu ühele viimastele soovitustele, kus räägitakse selles, et taotlemisprotsessis on mitu etappi erinevate tähtaegadega ma kardan, et see hakkab takistama kiirema loa andmise protsessi uuendtoitude jaoks. me peame selle ettepaneku põhjalikumalt üle vaatama ja kohandama vastavaid tekstiosasid, et selleks, et täita soovi kiirendada taotluste läbivaatamise korda ja äh, komisjoni arvamuse koostamise tähtaega võiks äh, loomulikult ka lühendada ja ka mina teen ettepaneku äh, alatise komitee otsuste avaldamisele. ma tahaksin sellega lõpetada, härra esimees, ja annaksin sõnajärje teile tagasi ja kuulaksin ära, mida on öelda variraportööridel ja komisjoni kolleegidel. Grazie James, adesso aitäh, James, ütleb härra Lavia. ja nüüd saab sõna äh, variraportöör. suur aitäh, ka mina tahaksin tänada komisjoni, ütleb proua Avuso. Te ütlesite põhjendatult, et äh, tegemist on juba teise parlamendi ametiajaga, kui me selle küsimusega tegeleme. jah, aga see on väga tähtis, meil oli vaja eh, kogemusi koguda eh, ja me oleme eh, kui möödunud korral juba olime variraportöörid, ma usun, et sel korral kulgeb protsess kiiremini. ma tahaksin rõhutada, eriti pärast seda, kui me kuulsime, mis me ütlesime, mis me kuulsime härra Nicholsonilt, et me oleksime mõistetes täpsed, sest äh, vastasel korral tekib õiguslik ebakindlus. Äh, definitsioon peab olema väga selge, ühemõtteline ja ka loa andmismenetlus peab olema selge, ülevaatlik. tahaksin öelda kolmandatest riikidest pärit traditsioonilise toidu kohta järgmist ettepanek on üsna mõistlik, kuid eeldused kolmandates riikides pole alati samad eeldused, nagu nad meil kehtivad. Äh, näiteks viis, kuidas neid äh, traditsioonilisi toite valmistatakse, seega tuleks ka seda arvestada, kui me räägime aga andmekaitsest, siis ma olen nõus eelkõnelejatega, kui nad rääkisid, et on oluline arvestada akadeemiliste institutsioonidega, kes osalevad äh, uurimisprojektide läbiviimises. kui me räägime TRIPS lepingu sätetest, siis me peame loomulikult arvestama ka akadeemiliste asutuste huvidega andmekaitse osas ma leian, et tegemist on väga hea ettepanekuga, ettepaneku projektiga VKE-de osas. aga nüüd oleme siis EFSA teema juures. EFSA loomulikult saab selle määruse kaudu oluliselt rohkem tööd ja see, me peame lahendama nii ETA finantseerimise kui ka äh, töötajate arvu küsimus, andke andeks, kui nende lubade väljastamise eest tasu ei nõuta, kui eelarvet aga lakkamatult vähendatakse, siis andke andeks, ei ole võimalik siin normaalselt äh, pingeteta lahendust leida. ma tahaksin EFSA-t juba praegu äh, paluda, et juhendmaterjalid oleksid äh, ühemõttelisemad. juhendmõte materjalid peavad olema sõnaselged, muuhulgas äh, võimalikke terviseohte käsitlevad punktid. vastasel korral me põrkume suurtele probleemidele. nüüd ma räägiksin ka muudest sätetest. Äh, kõigepealt GMO-sid, äh, seda, see määrus ei käsitle, kuid on tegemist erinevate menetlustega, mille kaudu võetakse vastu uued toit kui selline ja antakse talle luba, seega siin peaksid kehtima ka konkreetsed normid selleks, et see asi öö, äh, äh, oleks kõigi jaoks võrdne ja et ühte toodet ei eelistataks teisele. kui räägida uuendtoitudest, või nendest uuendtoitudest, mis on identifitseeritud määruse punktis neli ja viis ja seitse, need tuleb tingimata kaasata eh, komisjoni, eh, tähendab Euroopa Liidu loetellu eh, selleks, et nad oleksid kaitstud, aga siis on ju veel uuendtoite, mis ei ole kaitstud uue määrusega ja ma ei tea, kas on olemas mingi võimalus üleminekuperiood niisuguste uuendtoitudele kehtestada. asi on ju selles, et keht-, kehtima hakkab ju maksimaalne viieaastane andmekaitsereeglistik. aitäh, proua Avuso, järgmine kõneleja, palun proua Auken, suur tänu, härra esimees, märkus mõjuanalüüsi kohta rohelistel on jätkuvalt selline tunne, et ettevõtlus on tõstetud selle määruse keskmesse, mitte tarbijakaitse. ja me peaksime järgnevas debatis siiski inimese tooma asja keskmesse, mitte ettevõtted, nii palju siis üldistest märkustest. nüüd komisjoni ettepanek. selle kohta on meil ka mõned ettepanekud kloonimise puhul me tunneme muret selle pärast, et see on nüüd jäetud konkreetselt välja siit ulatusest. selleks, et äh, normatiivset lõhet vältida, peame me tagama selle, et meil on seadusandlus siiski paigas ja et vähemalt baasnõudmised on täidetud seniks, kuni uus kloonimisalane seadusandlus jõustub praegused nõuded äh, ei ole kindlasti mitte piisavad kuid tagavad vähemalt selle, et kloonitud ähm, toiduained ei jõua ilma autoriseerimisprotsessita turule. aga praeguse ulatuse kohaselt jõuavad kloonid, võivad kloonitud äh, loomad jõuda turule ka nii, et keegi ei märka seda. nüüd nano tehnoloogia. selle aasta alguses me rääkisime nanomaterjali sildistamisest äh, tarbijate jaoks seda tarbija seadusandluse all. see mm, määrus on praegu läbivaatamisel, aga meil on tõsiseid murekohti, aga see on teine teema. aga lävendid komisjon defineerib äh, toodetud nanomaterjalid ehk siis materjalid materjalideks komisjon äh, tahab sedasama definitsiooni, mis on praegu selles seadusandluses kasutada ka uuendtoitude puhul, aga me ei räägi siin ju mitte enam sildistamisest, vaid äh, riski hindamisest. isegi EFSA on soovitanud siin kümneprotsendilist äh, lävendit kui rakendatakse viieteistkümneprotsendilist lävendit mitte ainult sildistamiseks, vaid ka uuendtoitude määruses siis võib tekkida oht, et mõned NATO nanomaterjalid ei lähe enam sinna alla ja jäävad ulatusest ka välja uuendtoitude puhul ja seega ei äh, läbita nende puhul ka riskianalüüsi faasi ja turule kinni, toomise kinnitamise faasi. ja seega me peaksime võtma siin palju konservatiivsema lähenemise ja jääma kümne protsendi lävendi juurde, nii nagu EFSA välja pakub ja kolmandaks räägiksin ma rakendusaktidest. me ei saa rakendusaktidega otsustada seda, kas äh, mõni toit langeb uuendtoidu alla või mitte. Euroopa Parlament on alati rõhunud siin delegeeritud õigusaktidele, äh, kui me räägime seadusandluse ulatuse hindamisest sama peaks kehtima ka ühenduse nimekirja öö, täiendamisel miks uuend tooted peaksid jõudma turule ilma selleta, et Euroopa Parlament midagi selle kohta saaks öelda, kuigi kõik toidulisandid, ensüümid ja öö, maitse ained lähevad Euroopa Parlamendi järelevalve alla komisjoni praegune ettepanek menetluse kohta ilma Euroopa Parlamendi vetoõiguseta on kummaline. suur tänu, härra esimees. aitäh. keegi rohkem sõna selles päevakorrapunktis ei suhu, oi ei, siiski, palun tänan, esimees, ma tahaksin tänada komisjoni esindajad EFSA-d ja selle strateegiakeskuste tänaste esitluste eest. ma jagan äh, mured seoses GMO-de ja kloonitud materjalide väljajäämisega reguleerimisalast. me loodame, et neid äh, käsitletakse eraldi ja vastavalt vajadusele äh, millised on minu murepunktid seoses komisjoni ettepanekuga, ma tutvusin mõjuhinnanguga ja paar asja jäi silma esiteks, kui me räägime kolmandast riikidest pärit eh, traditsioonist toidust ja see, et on vaja tõestada selle ohutu kasutamine rohkem kui kahekümne viie aasta jooksul, me peaksime tõhustama seda ohutu toiduaine mõisteid. kui komisjon suudab tõestada, et need andmed on usaldusväärsed, milliseid meetodeid kasutada, lihtsustatud menetlus jätab kriteeriumid ebamääraseks nii-öelda ohutu kasutamise äh, ajaloo tuvastamiseks. seetõttu me peaksime neid kriteeriume karmistama ja mõisteid täpsustama. nagu ma saan aru, loa andmismenetlus äh, siis taotlusi ei saadeta enam liikmesriikide asutustele ja äh, saadetakse otse komisjonile ja sealt edasi EFSA-le riski hindamiseks. selle muudatuse eesmärgiks on olnud lühendada menetlemise aega, kuid nagu mõjuhinnangus on rõhutatud, mida taotlejate jaoks ei ole oluline mitte menetlemise aeg, vaid selle protsessi prognoositavus. ma igati toetan EFSA kommentaare liikmesriikide äh, Äh, teadmiste pagasi kasutamisega, kuid äh, äh, minule teeb muret see, et liikmesriikide roll ohutuse hindamisel ja uuend toidu heakskiidu andmisel väheneb, kui me ei ole veel kindlad, et EFSA-l saab olema võimekusi suurenenud taotluste arvu menetlemisel ja sellega ma lõpetaksin. aitäh, kolleeg Boylen nüüd tahaksin anda sõna aseesimees Potsile. mina olen siin uus. eile nimetati mind selle uuendtoidu raporti variraportööriks sotsiaaldemokraatide poolt. eile õhtul äh, oli mul võimalus seda täiendavat mõjuhinnangut lugeda. ma olin vapustatud. nagu siis, kui möödunud aastal sain EMM toimiku. mis tagab siin siis selguse selle kohta, missuguseid küsimusi hõlmab see määrus, et üldse oleks teada, millest on jutt, kus on kogu selle asja ülesehituse loogika. kuidas ma saan selle ettepaneku osas sõna võtta, kui eksperdid väidavad, et sajad tuhanded toiduained, mis on tulnud tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmest aastast, turule tuleb eh, nüüd tähistada kui uuend toit. minu meelest tekitab see ebakindlust. samuti tekitab ebakindlust keskse asutuse kehtestamine eh, lubade väljaandmisel. esiteks ma saan aru, et sellega kaasneb suur töökoormus ja teiseks ma kardan, et terve rida ohtlikke aineid ei lange üldse selle määruse kohaldamisalasse. ma olen tõeliselt vapustatud kuid ma loodan, et koostöö härra Nicholsoniga viib selleni, et minu vapustatusest, vapustatus kasvab üle suureks rõõmuks selle dokumendi töötamise käigus. aitäh, ütleb härra esimees. ja nüüd ma annaksin sõna nõukogu esindajale. Grazie, presidente Piravi. aitäh! aitäh! mul on väga hea meel, et see küsimus on teie komisjoni tänases päevakorras. ka tahaksin ma Envit tänada selle eest, et teie huvi on olnud selle dokumendi vastu erakordselt suur. E, Itaalia eesistumise ajal kuulub uuendtoidu teema primaarsete teemade hulka tahaksin tänada ka komisjoni äh, ja ka Envi komisjoni raportööri selle eest, et siin tehakse katset selle küsimusega edasi liikuda ja leida mõistlik tasakaal. pärast läbirääkimisi, mis juba leidsid aset aastatel kaks tuhat kümme ja kaks tuhat üksteist, oli seis selline et meil avanes võimalus taaskord tagasi pöörduda selle kompleksse teema juurde. ma pean seda arutelu erakordselt kasulikuks. eriti kui silmas pidada, millised on Itaalia kui eesistujariigi ees seisvad ülesanded. ma loodan, et me jõuame meie ametiajal eh, üksmeelsele ja konsolideeritud seisukohale kõikide osapoolte vahel mis puudub, äh, puudutab nõukogu seisukohta, siis saan teile öelda järgmist, et juba Kreeka eesistumise ajal arutati seda teemat korduvalt ja nüüd on Itaalia kui eesistujariik kutsutud ja seatud küsimuses täiendavale selgusele jõuda äh, ja äh, asjaga süvitsi minna küsimus on ju selles, eh, kuidas ja mida mõista uuend eh, toidu all ja kuidas täpselt sõnastada tehisnanomaterjale. oluline on käsitleda seda teemat eh, vastavalt selle teema olulisusele olemaks seejuures vajalikul määral ettevaatlik ja ettevaatav. see tähendab seda, et me peaksime arvestama kõiki neid seisukohavõtte ja ideid ja kahtlusi, mida siin tänase koosoleku käigus väljendati. see tähendab seda, et meie kui eesistujariik püüame tõepoolest Äh, panustada sellele, et üheskoos ja ühiselt koos parlamendiga edasi liikuda kõikides uuendtoidu küsimustes. parlament on selles osas meie oluline lepingupartner. suurepärane härra äh, Itaaliale äh,, härra Itaalia ministrile kui eesistujariigile, kas keegi soovib midagi lisada, näiteks kas komisjon kas komisjon soovib vastata püstitatud küsimustele, kui see nii ei ole, keegi ei soovi, siis ma annaksin kõigepealt sõna komisjonile ja siis raportöörile. suur tänu, esimees, ja suur tänu selle äärmiselt kasuliku ning olulise arutelu eest mõistete kohta. komisjoni kavatsus ei ole hõlmata uuendtoidu all see toit, mida ei ole peetud uuendtoiduks varem. nagu ma ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, see mõiste määratus äh, äh, kujunes lepitusmenetluse käigus. me soovime seda mõistet täpsustada, et nii tarbijatel kui ka tootjatel oleks õiguskindlus tagatud selle osas, mida mõeldakse uuendtoidu all ja mida mitte seega me ei taha hõlmata tagantjärele äh, neid toiduaineid, mida ei ole peetud uuendtoiduks, vaid täpsustada kategooriaid ja tooksin teile ühe näite. praeguse määruse järgi äh, proteiinid, mis on saadud putukatest, on uuenduslikud, kuid putukast ise ei ole uuendtoit selles asjas puudub loogika ja seda äh, praeguse kehtiva määruse sõnastuse tõttu äh, ja kategooriad, koostisosad, mis äh, tulenevad sellest, et ja kui me hakkame nüüd detailselt neid kategooriaid täpsustama, me võime sattuda nende halli tsooni ja see oli tolleaegsete äh, Äh, seaduse koostajate kavatsus ja meie tahame täpsustada, parandada seda äh, reguleerimisala nii tarbijatele, kes soovivad tarbida ohutut toitu ja ka tootjatele. loetelu kohta jah, saab olema üks ühtne loetelu ja äh, hetkel väga paljud toiduained on seotud oluliste mm, võrdväärsete toidetega. kui kui tuleb turule mingi uue toit, siis on olemas ka väga palju teisi tootjad, kes turustavad neid. seega oleks mõistlik pidada ühtset loetelu, kui see uus määrus jõustub ja varem heaks kiidetud toidud langeksid nende geneeriliste toiduainete alla. see on selguse mõttes vajalik selleks, et vältida seda keerulist olulise võrdväärse eh, toidu eh, menetlust. ma tahaksin kinnitada teie komisjonile et kloonitud toiduained on äh, määruse eelnõu regulaalarvest välja jäetud, sest äh, selle määruse koostamise ajal äh, me eeldasime, et kloonitud toiduaineid käsitletakse eraldi õigusaktina. kui aga see eraldi õigusakt ei kiideta heaks samaaegselt meie määrusega, me peaksime kloonitud toiduaineid eh, jätma reguleerimisala alla, eh, sest vältida seda õiguslikku tühimikku. see on oluline, et see jääks selle määruse subjektiks eh, niikaua, kuni pole vastu võetud konkreetsete kloonitud materjalide reguleerivat õigusakti. GMO-d on välja jäetud selle määruse reguleerimisalast, kuna neid hõlmab eraldi õigusakte. nanomaterjal me leiame igati asjaomase ja asjakohase nii tarbijate jaoks kui ka tootjate jaoks viidata olemasolevale mõiste määratlusega, isegi kui seda kasutatakse ainult märgistamise eesmärgil. sest tegemist on äärmiselt tehnilise, teadusliku määratlusega kui sellisega ja me ei saa seda muuta, sest meie arvates leiame, on oluline vältida äh, ühes samas sektoris no,, toiduainete sektoris kahte erinevat nanomõistet kasutada. see peaks jääma nii äh, sidusaks tehniliselt määratletud mõistega. kui on olemas mingeid väikseid erinevusi, siis me peame need üle vaatama, kuid nii tarbijatele kui ka tootjatele peab olema see mõistemääratlus selge loomulikult äh, liikmesriikide kogemused, nagu EFSA esindaja juba varem ütles äh,, säilivad, sest me oleme kõik nõus, et seda protsessi tuleb ühtlustada. EFSA ka teiste teemavaldkondade puhul teeb tihedat koostööd liikmesriikide teadusasutustega. ja kui me räägime tervisealastest väidetest seoses uuendtoiduga, siis on oluline täheldada, et äh, tervisealaste väidete seadusandlus ütleb, et see toit on hea teie lõustikule või aitab äh, vältida teatud haigusi ja äh, see kohaldub kõikidele toiduainetele, see nagu tõestab selle toiduaine või toitu äh, mõju, kuid on oluline, et see õigusakt eraldi kehtib ja kui me räägime uuendtoidust, siis eh, tuleb rõhutada, et see määrus keskendub uuendtoidu ohutusele ja eh, tervisealase mm, väite õigusakt just nendele märgetele. loomulikult nende vahel on seos, kuid samas tuleb neid ka eristada, sest enne kui see seos eh, kehtestub, tuleb veenduda, et uuendtoit on ohutu ja mitte alati ei ole see seos üheaegne, see võib olla paralleelne Äh, on oluline äh, silmas pidada ka nende erinevate õigusaktide eesmärke. ma tahan veel kord teid tänada selle äärmiselt kasuliku arutelu eest, me loomulikult jätkame koostööd nii teiega kui ka nõukoguga, äh, et saavutada viljakas tagajärg ja võib-olla ka kokkulepe esimesel lugemisel, sest me oleme kõik teinud väga tõsist tööd selle huvitava teema kallal. suur tänu komisjonile ja äh, lõppsõnavõtuks annan. Uh, thank you very much suur tänu, härra esimees ja suur tänu kõigile teile, kes te osalesite selles arutelus. see on olnud täna tõesti väga kasulik ja mulle tundub, et äh, meil on üsna suur ühisosa, et edasi liikuda. tahaksin teile kinnitada seda, et vähemalt mis mind puudutab, äh, siis äh, mina tegelen uuendtoiduga, mitte kloonitud toiduainetega, see on täiesti eraldiseisev asi. ma ei kavatse hakata sekkuma sellesse arutellu. Äh, see arutelu on tegelikult juba lahendatud selles mõttes, et on otsustatud, et see on eraldi. nüüd äh, kavatsen kaasajastada neid kalendrikuupäevi ja seitsmendal oktoobril loodetavasti kõik tulevad töötuppa ja räägime asjast siis edasi ja suur tänu. suur tänu teile, ütleb härra Lavia. ja nüüd öö, äh, oleme natukene ajast ees ja lõpetame varem meie kohtumise ja kohtume uuesti kell neliteist nelikümmend viis äh, siin saalis foto tegemiseks, nii et aitäh!